okei okay, um.... niisiis. ma lootsin, et võib-olla jõuab äh, varipanganduse küsimuses arutelule variraportööridest veel mõni, aga meil on ainult äh, väike vari variraportööridest järgi jäänud. aga läheme siis asja juurde, kõigepealt päevakorra vastuvõtmine tundub, et keegi äh, seda muuta ei taha ja sellepärast loen siis selle vastuvõetuks ja ausalt öeldes pean nüüd vabandama, aga esimehe teadaandeid on täna väga palju. teisipäev, üheksas oktoober. me vahetame korraks äh, ruumi ja me peame täpselt alustama, ma tuletan meelde, et homme hommikul toimub istung PHS hoones äh, saalis äh, kolm C viiskümmend ehk teisisõnu, ärge siia tulge hommikul, aga pärastlõunal oleme jälle siin tagasi asi on selles, et meilt paluti ühe teise komisjoni väga kõrgetasemeline kohtumine pidada siin saalis, kuna see on üks suurematest saalidest kojas. homme kell üheksa kolmkümmend toimub Mario Draghi avalik kuulamine, aga enne seda on üks päevakorrapunkt veel, Philippe de Bacheri raport VKE-de rahastamisvõimaluste parandamise kohta. ja ma paluksin, et tulge täpselt kell üheksa kohale, muidu te sõna ei saa, kui te sõna soovite. avalik kuulamine äh, panganduse kohta äh, ma tuletaksin kõikidele meelde, et kolmapäeva hommikul kella üheksast kuni kella kolmeteistkümneni toimub meil avaline kuulamine nendes küsimustes. see äh, kohtumine kutsuti kokku äh, väga kiiresti ähm, ja kõik teised saalid olid juba kinni ja seega kohtume ASB 3G2 hoones äh, kolmapäeva hommikul, see on üks väiksematest saalidest me üritasime ka eraldi kuulamissaali saada, aga seni ei ole see meil õnnestunud kolm G kaks saalis on kohti väga vähe. ja ma paluksin, et äh, lobistid ja muud äh, personaliliikmed või külalised, äh, kuulake seda pigem üle interneti või tulge siis varem kohale, et saate koha nüüd jätkuvad dialoogid krediidireitingu agentuurid pärast kolmeteistkümnendal septembril toimunud tri-, triloog ja raportöör ja variraportöörid palunud kokkusaamist Küprose suursaadiku ja alalise esindajaga Euroopa Liidu juures mm, selleks, et äh, saavutada läbimured äh, triloogi kohtumistel, mis ei ole, äh, läbirääkimistel, mis ei ole praegu kuhugi edasi jõudnud. kapitalinõuete direktiivi, neljanda direktiivi osas eelmisel nädalal oli meil arutelu, volinik Barnier oli kohal, raportöör kinnitas oma kavatsust selle kuu lõpuks läbirääkimised lõpule viia, edasiminekut saavutati kapitali laenamise definitsiooni kohta VKE-dele ja toimus väga pikk arutelu likviidsuse kohta. Äh, tähendab see siiski seda, et äh, kui me tahame selle kuu lõpuks tõesti kokkuleppele jõuda, siis tuleb nüüd äh, kiirustada äh,. neljapäeval toimub järgmine variraportööri kohtumine. nüüd äh, teisel äh, juulil ja teisel oktoobril to toimus veel äh, triloogi kohtumise objektiivsus ja harmoniseerimis tase, ulatus, definitsioonid, erandid, liikmesriikide valikuvõimalused ning äh, Äh, tarbijatele seadavate äh, kohustuste osa edasiminek on olnud äh, väga aeglane, eriti ulatuse osas, kus mõlemad kaasseadusandjad ähm, on, kus seadusandjad on omavahel eriarvamusel kasutatakse ära võimalust poliitilistel triloogidel kohtumine, vabandust, kokkuleppe jõuda ja kasutada erinevaid meetmeid selleks, et kokkulepe saada. esialgselt peaksid need toimuma seitsmeteistkümnendal ja kahekümne teisel oktoobril. ma öö, äh, küll ütlesin, et tegemist on tehni-, tehniliste triloogidega, aga sellist asja ei ole olemas, need on äh, tehnilisi, et äh, öö, töögrupid. kolmikpaki arutelus öö, Kausesi raport äh, majandus- ja eelarvejärelevalve tugevdamise kohta, ma ei loe ülejäänud ettepanekut ette, see on Kausesi raport, selles on saavutatud suhteliselt palju edasiminekut Ferreira raporti puhul, aga mitte nii palju. arvestades seda, et Ferreira raport on niivõrd oluline, saavutati viimasel triloogi kohtumisel äh, suuremat edu tegelikult keskendusime viimasel kohtumisel tõesti ainult Ferreira raportile liiguvad kuulujutud, et äh, see kaksikpakett lüüakse kaheks ja viimasel triloogi kohtumisel ütlesin eesistujale ja nõukogule, et äh, sellist mandaati ei ole meie komisjon triloogile andnud äh, ja sellega olid ka nad nõus. ja me rõhutasime, et kõige olulisem on lõppseadusandluse kvaliteet, ülepeakaela kiirustamisega seataks kvaliteet ohtu Läheme nüüd edasi varipanganduse juurde ja lõpuks ometi saan sõna üle anda eh, Said El Hadrulli, kes on meie raportöör ja võtab siis kokku esitatud muudatusettepanekud. op mijn rapport 136 amendementen ingediend. Eh, ik zou de collega's eh, willen bedanken daarvoor, hier en daar zijn. suur tänu, kallid kolleegid, ma tahaksin tänada kõiki kolleege üldiselt. ma tahaksin selle teksti erinevatest osadest rääkida, siin on tõesti ähm, teatud äh, osasid, mille üle tasub rääkida. me üritasime variraportööridega kokku saada selleks, et meil oleksid juba kompromissettepanekud, mille üle aru pidada ja et see ei võtaks nii palju aega. Strasbourgis äh, toimub meil viimane arutelu ja siis asume hääletama, selleks et saaksime anda parlamendi selge positsiooni. ma arvan, et siis on meil võimalik ka endal teha konkreetseid ettepanekuid mis puudutab äh, varipangandust, nõudsime me suuremat kvaliteeti, me tõstatasime süsteemsete riskide probleemi varipanganduse tegevuse pärast ja et komisjon peab siin järelevalvet teostama ning et välja töötataks äh, reaalsele olukorrale kohandatud reeglid. ma arvan, et selles küsimuses oleme me kõik ühel nõul mul ei ole vaja hakata siin kõiki muudatusettepanekuid kommenteerima, aga ma tahaksin mõned küsimused eraldi välja tuua. terve rida kolleege on nõudnud äh, tegevust erinevas valdkondades. siin räägitakse sellest, et äh, tegevus on reguleeritud, kuid süsteemis on lünkasid ja et sellesse süsteemi tuleb sekkuda kolleeg Wortmann Kool näiteks tegi muudatusettepaneku, mis on võib-olla päris heaks äh, lähtekohaks, mõtlen siin seda muudatusettepanekut kakskümmend viis. siis Finantsstabiilsusnõukogu defineerimine nimelt, et tema ülesannete valdkonda tuleb panna ka varipanganduse alane järelevalve. siin on näha teatud positiivseid elemente, aga varipangandus on ikka veel väga kompleksne. kolleegid Kular, Klints ja Langen nõudsid repotehingute andmepanga sisseviimist veel selle aasta jooksul. sellega oleks võimalik läbipaistvust suurendada isegi siis, äh, kui äh, see andmepank äh, pannakse süsteemsete riskide nõukogu haldusalasse, oleks meil siiski võimalik reaalajas teostada järelevalvet riskantsete tehingute üle. meil peaks olema tõesti kõikide pankade jaoks võrdsed tingimused, nii pankade, tavaliste pankade kui ka varipankade jaoks. seda ikka riskide vähendamiseks siis aruandluskohustus, bilansireeglid tuleb paika panna nii, et nad peegeldaksid tegelikku bilansiväärtust, mitte aga mingeid virtuaalseid ähm, bilansimahtusid. ma arvan, et seda ettepanekut toetavad kõik ja mõned kolleegid, tegelikult on neid terve rida, leiavad, et äh, ka kapitalinõuete neljas direktiiv on väga hea selleks, et välja tuua erinevad riskid ja neid ähm, maandada see on tõesti ka ainu, üks võimalustest äh, ning äh, äh, kapitalinõuete direktiivi puhul peaksime me lähtuma ka proportsionaalsuse põhimõttest. ka konsolid-, konsolideerimisreeglid toetavad äh, suurem osa äh, kolleegidest siis Klints ja teised on teinud ettepaneku väärtpaberistamise kohta, mis läheb ka selles suunas, mida mina olen ette pannud. siis rahaturufondide puhul saan teiega ainult nõustuda, Euroopa ei ole eraldiseisev saarekene, me peame vaatama, mis toimub ülejäänud riikides. me oleme saanud ka finantsminister Kaigneri kirja, kus ta ka ise räägib rahaturufondidest ja ütleb, et novembrikuus äh, teeb ta ettepaneku, mis läheb samas suunas kui see, mida mina olen omale, oma raportis äh, välja toonud. kolleegid ütlesid veel ka, et äh, on teatud muudatusi, mis on vaja teha, eriti just rahaturufondide osas Need ettepanekud need saame kindlasti sisse kirjutada ja siis veel ka fondide indekseerimine. ka see oleks võib-olla mõistlik ja ka selle puhul peame me arvestama tarbijakaitsega. suur tänu kolleegidele kõikide ettepanekute eest. olen rääkinud pikalt, sellepärast lõpetan kohe. ma leian, et me tegelikult oleme peaaegu ühel nõul juba praegu selles osas, mis teed me, me soovime käia ja ma arvan, et sellepärast on meil võimalik ka kompromissettepanekud välja töötada. ma järgnevatel päevadel teen konkreetseid ettepanekuid kolleegidele ja kavatsen need ettepanekud nendega ka läbi arutada ja ma loodan, et kõik näitavad üles ka piisavalt kompromissivalmidust selleks, et me saaksime välja töötada korraliku paketi. Karin. proua Ortmann Kaal. suur tänu ja suur tänu, Said selle sissejuhatuse eest seoses esitatud muudatusettepanekutega. ma olen sinuga samal arvamusel, et äh, väga paljudes võtmetähtsusega küsimustes oleme me jõudmas kompromissini ja selles suunas, nii nagu sa sellest rääkisid oma sissejuhatuses. minu jaoks on tõesti väga oluline see, et me mõistaksime, millised on varipangandusega kaasnevad riskid et me ei näeks selles aga ainult ohtu, vaid äh, läheneksime sellest vaatevinklist, et kuidas äh, vältida seda, et varipangandust kasutatakse ära Ähm, selleks, et äh, hiilida kõrvale seadusandluse äh, täitmisest, me peame vaatama, mi-, kuidas äh, peaks seadusandlust, mis on juba vastu võetud, muutma selleks, et seda ohtu ennetada ja et kus on vaja veel reguleerida, aga loomulikult tuleb ennekõike säilitada järjepädevus. mulle tundub, et see liin, mille sa sillutasid, on täiesti õige nüüd äh, tarbijakaitse, mis minu vaatevinklist äh, vaadates on väga oluline osa sellest seadusandlusest, ka seal me peaksime äh, samas suunas liikuma, ehk teisisõnu vaatama, kus on vaja lisa seadusandlust selleks, et tarbijakaitse oleks tagatud on neid kolleege, kes läheksid finantstoodete keelustamise rada. aga kogemus on näidanud seda, et mõne finantstoote keelamine eh, ei tähenda seda, et eh, varipangandus pidurduks, eh, leitakse viis ka sellest meetmest ümber käia. nii et praegu välja pakutud lahendus on tegelikult palju parem. andmekaitsest. Te viitasid muudatusettepanekutele, mis põhimõtteliselt toetavad sinu poolt võetud seisukohti raportis keskse andmebaasi loomine ja nii edasi. ka mina esitasin muudatusettepaneku selles küsimuses. ma põhimõtteliselt äh, olen nõus äh, sinu võetud seisukohaga, aga minu jaoks on oluline see, et me vaataksime seda, kuidas neid andmeid koguma hakatakse. ja oluline on see, et komisjon ka sellele tähelepanu pööraks ja seda natukene laiemast perspektiivist. välja peaks kujunema järjepidev lähenemine sellistele küsimustele, nagu näiteks milliseid andmeid on juba olemas, mis on puudu, kes peaks neid andmeid koguma. me peame neid küsimusi kõiki arutama koos, selleks et äh, me ei teeks topelttööd. aga kui me vaatame neid esitatud muudatusettepanekuid üldiselt, äh, tundub mulle, et on võimalik ka selles küsimuses ühtne seisukoht välja kujundada Te oma sissejuhatuses ei äh, rääkinud äh, investeerimispankade ja mm, äh, kommertspankade lahkulöömise kohta. jah, on öeldud mitu korda, et sellest asjast tuleks rääkida siiski natuke laiemas kontekstis ja sind ei üllata see, kui ma ütlen, et ma olen ka seda meelt. Liiganeni komisjoni aruanne ütles väga selgelt samuti, et tegemist ei ole mustvalge küsimusega, vaid et tuleb asjale siiski natukene laiemalt vaadata ja seega muudatusettepanekuid toetan. nüüd väärtpaberistamise kohta ma olen nõus, saavutatud on muudatusettepanekute puhul üldiselt ühtne suund ja ma olen sellega nõus ja ka rahaturufondide reguleerimine Wolfgang Klintsi ähm, lahendus on minu meelest väga hea, et äh, me eurofondide äh, kontekstis sellest räägime ja ka Werner Langeni muudatusettepanekuga olen ma nõus. nüüd äh, vahendus tegevusfondide kohta, ma olen nõus selle seisukoha, et, et komisjon äh, peab äh, kindlasti esmasuunistega tutvuma nendes küsimustes ja ma arvan, et ähm, ka börsil kaubeldavate fondide osas äh, on võimalik äh, lahendus leida nii et mulle tundub, et äh, me peaksime võtma sellise lähenemise, et äh, selgitame välja, kus on äh, probleemid ja kui on probleem, mida ei saa praegu käibel oleva seadusandlusega lahendada, siis tuleb võtta vastu lisameetmeid, aga ootan siis huviga, ilmselt varsti saabuvaid kompromissmuudatusettepanekuid. suur tänu, Wolf Klints! suur tänu uutele kolleegidele ma arvan, et üks põhjus, ähm, mille pärast üldse finantskriis puhkes, oli just see, et meil oli probleeme arbitraaži kriisiga ja meil on nüüd vaja tõesti uusi järelevalvemeetmeid, et äh, oma tagalat äh, kindlustada. aga kahjuks varipangandus arenes edasi ja need pangateenused, mida varem pakkusid klassikalised pangad, neid hakkasid nüüd pakkuma varipangad ja sellepärast on väga tähtis, et me tegeleksime varipanganduse sektoriga. me teame kõik, et see mõiste varipangandus on väga-väga halvasti valitud ja kõigile jääb mulje, et me tegeleme siin mingite hämarate tehingutega samal ajal aga tegelikult äh, suurem osa teenustest, mida nad pakuvad, on mingil määral reguleeritud, kohe kindlasti mitte piisavalt ja meil tuleb tõesti läbipaistvust suurendada. ma ise tegin kaheksateist muudatusettepanekut, see ei tähenda aga, et äh, ma ei oleks äh, kolleegi Said El-Kadri järelduste ja ettepanekutega nõus, otse vastupidi, ma toetan neid ja olen temaga ühel nõul või vähemalt olen peaaegu tema arvamusel, nii et ma arvan, et pole väga raske siin ka kompromissettepanekuid välja töötada. selliseid, millega nõustuksid ka ülejäänud variraportöörid. siis on, siiski on paar punkti, mida ma tahaksin kommenteerida. üleüldiselt on jäänud mulle kahjuks mulje, et varipanganduse puhul on meil puudu läbipaistvusest ja informatsioonist. ning tähtis ei ole mitte ainult see, et ainult Euroopa Liidus seda küsimust reguleeritaks, vaid kogu maailmas ja me peaksime koostöös oma partneritega, näiteks USA-ga, tagada tõesti läbipaistvust, millega meil oleks võimalik äh, jälgida kogu tegevust äh, selles panganduse sektoris. ettepanekud äh, mis raportöör tegi, et ähm, millal kõik need protsessid siis ka jõustuma peaksid, need tunduvad mulle, ma ei tea, kas natuke agressiivsed või liiga auahned. et siis kohe järgmise aasta alguses äh, kõik need ettepanekud jõustuksid, ei ole jäänud isegi mitte kolme kuud, ma ei tea, kas meil õnnestub äh, kõik need asjad sisse viia, aga ma arvan, et kui me järgmise aasta jooksul need ettepanekud ellu viime, on ka juba päris hästi läinud. on täiesti kindel, et terve rida meetmeid tuleb lihtsalt juba eh, olemasolevate eh, määruste ja direktiivide kaudu üle reguleerida. meil on juba väga palju asju paika pandud, eh, eriti just eurofondide direktiivis äh, Eurofond neli, Eurofond, vabandust, Eurofond viis ja Eurofond kuus direktiiv on need, millega me saaksime tõesti väga palju ära teha ja me peaksime vaatama kindlasti, et äh, see, mis on olnud Eurofondide sisu, et tegemist oli pär-, üpris riskikindla väärtpaberiga, et see väärtpaber tõesti ka selliseks riskikindlaks paberiks jääks mis puudutab äh, rahaturufonde, siis eriti just viimastel nädalatel on selles osas väga palju ära tehtud. ma olen veendunud, et ka teised variraportöörid ja raportöör ise on äh, kuulnud, et äh, soovitakse aru pidada eriti just rahaturufondi äh, del tegutsejad on seda teinud, me näeme seda väga palju farmaatsiatööstuses, ka teistes valdkondades on küsimust väga palju arutatud ja seega tööstusettevõtted ähm, ja ka kõik, kes varipangandust pakuvad, varipangandusteenuseid pakuvad, on vägagi hu huvitatud edasiminekust. Nad ei soovi ka väga palju. Josko on praegusel hetkel äh, ka ettepanekuid välja töötamas, aga ka Joskol on väga raske seda definitsiooni paika panna, et mida siis teha ja mida mitte. USA-s jäi mulje veel tegelikult äh, poolteist nädalat tagasi, et neil, äh, neil on väga raske Sapirole ja teistele selgeks teha, et mitte midagi teha oleks kõige parem. aga tundub, et enam nad enam ei arva nii, sest Kaidneri kiri näitab väga hästi, et nad ise pole ka päris kindlad äh, kas nad selle praeguse lähenemisega, Sinefi lähenemisega ka edukad on? võib-olla see, mida me kasutame praegu juba Euroopas seda muutujaga lähenemist, võib-olla see oleks palju lihtsam ja et see tuleks üleilmsel tasandil ellu viia. nii et seda kõike tuleb üksikasjalikumalt vaadata ja ma arvan, et eurofondide direktiivide ülesvaat-, ülevaatamisel võiksime me seda teha nüüd aruandluskohustus. said ettepanek, et meil peaks olema selline finantsohtude aruanne. minu arvates on selline tasakaalus ettepanek väga hea, aga tähtis on siis see, et need aruandluse, aruanded oleksid sarnased erinevates piirkondades nüüd siis ümberstruktureerimised ja väärtpaberistamine. selle puhul ma arvan, et meil on vaja selged äh, kriteeriumid paika panna. ma ei saa aru, miks me ei või öelda, et äh, see, mis juba on kapitalinõuete kolmandas direktiivis kirjas äh, väärtpaberistamise puhul, Äh, et see, miks see ei võiks jääda kehtima? miks me peame seda väärtpaberistamist ikka jälle uuesti tegema? ma küll tean neid argumente, mida kasutatakse ja kui, ja kui mulle selgitakse, et see on mõistlik ja see hoolitseb likviidsuse eest, aga äkki me siiski peaksime mõtlema, kas tõesti tasub nii kaugele minna. mis puudutab repotehinguid ja väärtpaberite erinevaid äh, laenamisvorme, ma pole päris kindel, et need erinevad osapooled, kes selles turul tegutsevad, kas neil tõesti peab olema ka see vabadus ise otsustada, kas nad on nõus äh, teatud võlgasid korstnasse kirjutama ja et nad ka ise otsustavad, kui suur see määr oleks. äkki peaksime meie seadusandjana ütlema, et selline määr oleks võib-olla mõistlik igal juhul, kui tuleb võlgasid kärpida, siis tuleb ka EOSCO-t informeerida ja ka jällegi tuleb hoolitseda täieliku läbipaistvuse eest viimane punkt, mida unustasin enne mainida, see puudutab rahaturufonde. rahaturufondid, nende puhul arvati, et nad on väga riskikindlad fondid. alles kriis näitas meile, et isegi rahaturufondid mis on äh, seotud dollariga, ei pruugi alati väga riskikindlad olla. kindel on see, et investeeringud ei soovi seal väga suurt kasumit teenida, nende jaoks on tähtis paindlikkus äh, ja kasum ei ole nende jaoks kõige tähtsam ja äkki me peaksime just mõtlema selle peale, et me suunaksime oma tegevuse just nendele, et oleks tagatud äh, ähm, see, et äh, riske ei ole väga palju ja et on tagatud ka likviidsus. ja nii, nagu see USA-s on, et seal on paika pandud erinevad tähtajad, et kas see on üks päev, nädal või kuu aega ja et peab olema siis kümme, kakskümmend või kolmkümmend protsenti alati saadaval nendest vahet, vahenditest või kakskümmend, kolmkümmend või kuuskümmend protsenti seda tuleb äh, vaadata, kuid äh, see riskikindlus, millega nad enda, endale reklaami teinud, see ei olnud tegelikult niimoodi. me teame väga hästi, isegi kui need äh, numbrid avalikud ei ole, me teame ikkagi, et rohkemal kui ühel juhul äkitselt oli fondil raskusi sellepärast, et raskusi ja ainsaks võimaluseks oli see, et sponsorpank ta päästis. me teame, et nendel sponsorpalkade, pangadel, aga ka ähm, endalgi on probleeme ja kriis näitas, et mitmetel kordadel tuli sponsorpankadel teha rahasüste nendele rahaturufondidele. tegemist on küll probleemiga, mida meie seadusandjatena lahendada, lahendada ei saa, aga kui me mõtleme praegustele intressimääradele, siis tuleks küsida, kuidas rahaturufond saab tegutseda olukorras, kus tegelikult intresse ei maksta kuidas neil on üldse võimalik kasumit teenida, aga see on vist asi, millega peaksid tegema need rahaturufondide haldajad, mitte meie seadusandjatena Okay, is there anybody else here? kas äh, keegi veel soovib praegu sõna? ka ise esitasin mitmeid muudatusettepanekuid, aga need räägivad iseenda eest. Said, palun sulle sõna jälle. Äh, jah, ma tahtsin lihtsalt äh, tänada neid kolleege, kes sõna võtsid Need, kes täna kohale ei saanud tulla, on tegelikult mulle juba kirjalikult teada andnud, mis nad arvavad ja nagu öeldud, me üritan äh, kolleegide ettepanekutest äh, siis ka tõesti kompromissettepanekud välja töötada ja ma loodan, et kümne päeva jooksul on meil võimalik juba teile uus versioon esitada, aitäh! aitäh! eesmärgiks on kahekümne teisel oktoobril Strasbourgis hääletada, vähemalt praeguse ajakava kohaselt, ja siis äh, täiskogu istungile läheks see novembris. nüüd äh, oleme me paar minutit ajast ees, aga sellest pole midagi. kas Liam on tulemas? Äh, sina asendad Liamit väga hea. Theodor on siin Ivo ja Nikolas on siin. suurepärane. peaaegu kogu komplekt on kohal. ja sellega saame minna neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on fiskaalise programm ja Theodor, sulle palun sõna. Uh, aitäh, proua esinaine. ma tahaksin kõigile kolleegidele meenutada, et meil juba oli selle programmi alane arutelu, sest äh, esmakordselt pakkus komisjon välja äh, Fiskase nime, nimelise programmi, mil, mis oli siis äh, erinevad fiskaalise programmid ja tolliprogramm kokku liidetud ja nõukogu ja parlamendi survel otsustas komisjon välja tulla eraldi programmidega fiskaalis programm ja teine siis tolliprogramm. ja nüüd on siis tegemist samasuguse olukorraga nagu ennem äh, perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ja peame muidugi tänama komisjoni selle eest, et nad meie poole sellise järeleandmise tegid ja võtsid arvesse eh, parlamendi ja nõukogu seisukohta. uus fiskaalise programm, mis eh, meie ees on, siin on kaks põhiosa esimeseks eesmärgiks on maksualast koostööd toetada Euroopa Liidus ähm, maksuasutuste vahel liikmesriikides ja selle juurde tulen veel tagasi. ja teine põhikomponent on siin IT-alase võimekuse suurendamine. Euroopa infoühiskonna arendamine, infovahetus, maksuasutuste vahel liikmesriikides. tahaksin meelde tuletada, et see fiskaalis programm, mis hõlmas perioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, seda hinnati kahe sõltumatu hindaja poolt kõigepealt äh, keskenduti lisaväärtusele, tõhususele fiskaalise programmi puhul. ja teine hindamine puudutas võimalikke äh, parandusi fiskaalise programmis perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend hindajad andsid äh, kõrge hinnangu sellele programmile. see vastab täiesti selgelt liikmesriikide ootustele ja selle, see, selles on ka selgelt lisaväärtus olemas, sest maksuasutuste vaheline koostöö on tõepoolest väga äh, oluline ja komisjoni peame siinkohal jällegi tänama. Nad võtsid arvesse mitte ainult teise hinnangu tulemusi, et kuidas seda programmi kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend parandada aga komisjon selles uues programmis, mis äh, meile esitati, võet-, võttis arvesse ka mõningaid meie soovitusi arutelude käigus. keskendudes palju, keskendudes palju enam maksuasutuste vahelisele koostööle maksudest kõrvalehoidmise vastasele võitlusele ja äh, maksupettuse vastu. kõige olulisem äh, parandus äh, on komisjoni ettepanek mitte piirata programmi ainult äh, aktsiisimaksu käibemaksuga, vaid laiendada seda ka muudele maksudele, mis, äh, mida hõlmab äh, Euroopa Liidu maksustamisalane seadusandlus. Euroopa Liidu tasandil oleme vastu võtnud määrusi, mis puudutab näiteks võlgade sissenõudmist läbi maksuasutuste liikmesriikides. ja siin on ka ettepanek äh, kandidaatriike ning äh, võimalikke kandidaatriike hõlmata ja samuti Euroopa naabruspoliitika riike teatud tingimustel. komisjon äh, pakkus välja ka välisekspertide osaluse erinevatest äh, kolmandatest riikidest, näiteks äh, rahandusministeeriumidest ja ka rahvusvahelistest organisatsioonidest. nagu ma juba ütlesin, meie soovitus varasemates aruteludes oli see, et meil oleksid selged prioriteedid, et me maksudest kõrvalehoidmise, maksupettuse vastu võitleme ja samuti see, et ähm, halduskoormust ähm, maksuasutustel vähendataks. ja summa sellele programmile on kakssada kolmkümmend neli miljonit eurot kogu selleks perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ja siin on ka muudatusettepanek, mis on tavaline seda liiki programmide puhul, et see summa puudutab siis lõplikku kokkulepet mitmeaastase finantsraamistiku osas kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend oma muudatusettepanekutesse pakkusime sellele määruse eelnõule järgnevaid parandusi. meie pakkusime välja keskenduda koostööle võimalike kandidaatriikidega ning partnerriikidega, samuti naabruspoliitika riikidega ja samuti maksupettuse ja maksudest kõrvalhoidmise vastasele võitlusele. võttes arvesse neid piiratud äh, ressursse, mis sellele programmile on eraldatud. samuti ähm, välisekspertide äh, kaasamine rahvusvaheliste organisatsioonide või kolmandate riikide valitsusasutuste töötajate näol. nii et oleme ka siin teatud äh, piirmäära välja pakkunud, võttes siingi arvesse ressursside piiratust. ühe muudatusettepanekuga püüdsime me ka vältida seda, et Euroopa Liidu raha läheks kaduma teatud kahepoolsetes suhetes ähm, liikmesriigi ja mõne kolmanda riigi vahel, sellepärast et komisjon pakkus välja selle, et läbi selle programmi me toetaks ka koostööd liikmesriigi ning äh, kolmanda riigi vahelist koostööd, kuid meie sooviksime vältida seda, et meil oleks koostöö ühe liikmesriigi ja ühe või kahe kolmanda riigiga, kolmanda riigi vahel, et oleks siis tegemist kahepoolse koostööga ja seetõttu me esitasime ka omapoolse muudatusettepaneku, et oleks äh, miinimum kaks liikmes riiki eh, hõlmatud sellesse koostöösse kolmandate riikidega. ja veel üks muudatusettepanek, meil oli siin palju arutelusid komisjoni esindajatega, eh, mis puudutab eh, piirmäärasid või lävendeid selles programmis, me rääkisime sellest juba ka eelmisel korral Äh, komisjoni president Barrosolt on teatis, mis on äh, siis äh, suunatud just Euroopa Parlamendile, kus ta soovitab mitte lävendeid paika panna sellistes programmides, sest nad piiravad komisjoni paindlikkust ja meie loogika oli siin järgmine programmil on kaks põhiosa, koostöö maksuasutuste vahel liikmesriikides, näiteks koolitused, seminarid, sellised üritused, kus maksuasutused saavad teadmisi ja parimaid praktikaid vahetada ja siis infotehnoloogia alase võimekuse suurendamine ning äh, eelmise programmi kogemuse põhjal kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist enamus äh, rahast selles programmis läheb siiski IT äh, võimekuse suurendamisele, see tõepoolest on ka väga oluline, et oleks võimalik automatiseeritud vormis informatsiooni käibemaksu aktsiisi osas vahetada. me leidsime, et äh, oleks hea määratleda maksimum äh, äh, summa, mida võib sellele eesmärgile pühendada ja me panime selle kaheksakümne protsendi peale et, et kaheksakümmend protsenti võib siis olla suunatud IT-valdkonnale, et oleks siis selgelt piiritletud IT-võimekus, infotehnoloogiline võimetus ning koostöö maksuasutuste vahel ja need äh, raportid ja vahearuanded, neidki me puudutame oma muudatusettepanekus ja siis äh, lõplik hinnang peaks olema edastatud ka nõukogule, parlamendile, et äh, see aruandlus oleks siis selgemini välja toodud selle programmi rakendamise osas. et see on praegu minu poolt kõik eks vaatame siis, eh, mida variraportöörid ja teised kolleegid ja muidugi ka komisjoni esindaja härra Taskalu, kes selle teema eest vastutab, soovivad lisada. kui aega on, siis eh, anname sõna tõepoolest lõpuks ka komisjoni esindajale, kui nüüd Elissa, palun uh,. Eh, Mr Raportöör, Mr Sto-. suur tänu, proua esimees, härra Stolojan. Liam vabandab, et teda täna ei ole, kuivõrd ta pidi äh, Prantsusmaal väga olulisel komisjoni kohtumisel osalema ja sellepärast ta tulla ei saanud ja palus äh, mul teda asendada juba juunis oli Liiamil võimalus tänada härra Stolojani fiskaalise raporti eest ja nüüd äh, ta siis tänab ka teise raporti eest. tema ja mina ise mõlemad tervitame tõsiasja, et komisjon lõpuks ometi parandatud ettepaneku augustis esitas. kahetsusväärne on muidugi see, et nad seda varem ei teinud see on kaasa toonud äh, üsna pikad viivitused ja kõikide jaoks on töökoorem oluliselt suurenenud. mis aga nüüd puudutab siis seda uut äh, raporti eelnõu? Liam arvab, et mitte mingisugust mõtet ei ole korrata siin seda, mis on öeldud, mis sai juba öeldud juunis, aga ta tuletab meelde, et meie põhimõtteliselt toetame äh, härra raportöör teie lähenemist, eriti mis puudutab äh, seda, et äh, programm keskendub nüüd äh, maksudest kõrvalehoidmise ja maksudest kuri, äh, maksukuritegevuse teemale, see on meie fraktsiooni jaoks, nagu te teate, väga oluline teema ja ilmselt südamelähedane paljudele kolleegidele siin komisjonis, aga Liam kahetseb seda, et topeltmaksustamine ja topelt mit- ja mõlemapoolne maksustamata jätmine on võetud välja tegelikult äh, taoline keelekasutus äh, sobis väga hästi kokku selle tööga, mis me oleme komisjonis juba ära teinud maksustamise küsimuses hiljuti. mis puudutab muudatusettepanekuid, teises äh, raporti projektis on võrreldes esimesega sisse toodud mõned muutused, mis puudutab väliseksperte, siis muudatusettepaneku üheksa uus tekst annab võimaluse ilmselt saavutada hea kompromiss kompromiss peaasjalikult siis ALDE fraktsiooni kolleegidega. Liam ähm, märgib ka, et esimeses äh, raportis äh, sisse toodud äh, laed on ära võetud praegu siis artiklis seitse. aga tuleb siiski komisjoni erinevate teenustega need laed üle vaadata aga Liam on veendunud, et kui seadusandluses oleks laed paigas, siis ilmselt äh, programmi äh, rakendataks paremini ja nüüd konkreetsed ühised tegevused, näiteks nagu äh, mitmepoolsed kontrollid. Te olete oma uues raportis sisse toonud karmimad tingimused selleks, et sellised tegevused oleksid kõlbulikud, peab olema vähemalt kolm riiki, Äh, kaasatud sellesse koostöösse, kaks nendest vähemalt liikmesriigid ähm, ja Liam tahaks teada, miks te olete oma seisukohta niimoodi muutnud. Liam arvab, et Euroopa Liidu mõõde oleks tagatud ka siis, kui äh, koostöö toimuks ainult kahe liikmesriigi vahel. Äh, me tahame koostada mõned muudatusettepanekud ning äh, ootame siis äh, sujuvat koostööd äh, selle raporti projekti puhul ja veel kord äh, suur tänu ära tehtud töö eest. suur tänu, Wolf Klints. jah, suur tänu. mul ei ole tegelikult väga palju vaja juurde lisada, sellepärast et nii raportöör kui ka Liisa mainisid juba ära terve rea punkte, mis on minu nimekirjas siin olemas. parem hilja kui mitte kunagi praegune ettepanek, nii nagu Elisa juba ütles, oleks pidanud tulema palju varem, aga nüüd on ta õnne, lõpuks meie laual ja ma arvan, et äh, meil on päris hea äh, lähtekoht, kust edasi liikuda. raportöör äh, on välja kuulutanud ainult väga vähe uusi muudatusettepanekuid, mis tegelikult näitab, et juba esialgne versioon oli päris hea paar punkti siiski. küsimus selle kohta, et kes, et keda võiks kaasata sellesse programmi? komisjon ja ka raportöör leiavad, et nõndanimetatud väliste ekspertide kaasamine peaks olema piiratud. olen sellega täiesti nõus. aga see praegune definitsioon äh, vajab minu arvates parandamist sellepärast et kui siin räägitakse nii-öelda oleks stiilist, siis pole mitte kellelgi selge, et mida siin öelda tahetakse. ja me ei tohi ära unustada seda, et me tõesti soovime väga kõrge kvaliteediga eksperi-, ekspertide kaasamist, sest muidu ei ole meil võimalik rakendada seda, mida me tahame rakendada. me nimelt soovime äh, tõesti tuntavalt parandada maksuasutuste tööd, nende asutuste tööd, mis võitlevad maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidmise vastu. teiseks, mis puudutab eelarvet. ma saan aru, kui raportöör ütleb, et me ei tohiks kogu raha kulutada IT-programmide mm, kvaliteedi parandamisele või väljatöötamisele. aga kas see kaheksakümne protsendi määr on siin nüüd päris õige, selles pole ma kindel. no ma saan aru, et IT-programme on vaja, tarkvara on vaja, aga need, kes tõesti peavad seda tarkvara kasutama, nad peavad olema ka korralikult välja koolitatud selleks, et nad äh, nii-öelda ka seda vara, relvi, mis neile kätte antakse, oskaksid ka tõesti kasutada et ma tõesti arvan, et see kakskümmend protsenti, mis on ette nähtud, ei ole piisav ja me peaksime siin mõtlema rahade ümberjagamise peale. ja ärgem unustagem veel ühte asja. meil on väga suur vahe äh, töötajate kvalifikatsioonis erinevates liikmesriikides ühe liikmesriigi töötajate oskused ei pruugi üldse olla võrreldavad äh, teiste riikide töötajate oskustega, me teame, et meil on Kagu-Euroopas üks riik, kus Maksuameti töötajad üldse oma ülesannetega hakkama ei saa ja sellepärast äh, on meil vaja tõesti väga lühikese aja jooksul, umbes viie aasta jooksul, ühtlustada nende inimeste kutsekvalifikatsiooni kogu Euroopa Liidus. ja seepärast pole ma kindel, et kas me tõesti saaksime panna paika lihtsalt see kaheksakümmend protsenti ühe kindla numbrina või et me peaksime liikmesriigiti seda numbrit erinevalt äh, kohandama vastavalt olukorrale. Äh, siis tuleb meil ette näha ka võimalus äh, vahendite kasutamise edukuse hindamiseks. ma ei ole päris nõus nende tähtaegadega, mis raportöör on välja pakkunud, et kas aasta keskel või aasta lõpus. ma arvan, et meil peaks olema järjekindel kontroll, eduraport, kas üks, kaks, kolm korda aastas vastavalt vajadusele, selleks, et olla kindlad, et me tõesti teeme ka neid edusamme, mida me soovime teha. üks asi on täiesti kindel, me juba aastaid räägime sellest, et Euroopa Liidu liikmesriigid ega Euroopa Liit üleüldiselt on väga ebatõhusad äh, mitte ainult maksude kogumisel, vaid ka maksupettuste vältimisel ja et selles valdkonnas tuleb midagi teha. siiamaani ei ole edusammud olnud suured, karusselltehingud on levinud, maksupettused karusselltehingute kaudu on suureks probleemiks ja praeguses kriisis me ei saa endale enam lubada vana olukorra jätkamist ja sellepärast äh, veel ka viimane Äh, märkus ka, ma ei tea, kas see programm peaks kakssada kolmkümmend neli miljonit saama või kaks miljonit rohkem või vähem. meil on vaja nii palju vahendeid saada, et meil oleks võimalik tõesti näidata kodanikele ette käegakatsutavaid tulemusi. aitäh uh,! Thank you, Ivo uh,. Ivo, palun. suur tänu. kõigepealt suur tänu, härra raportöör, selle väga elegantse ettepaneku tutvustamise eest. mul on mõned märkused veel teha. E, tegin mõned, e, vabandust, e, ülesmärkmed siia endale ka selle kohta, mis on öeldud ja mulle tundub, et ma olen ilmselt äh, samal lainel nagu teie ja härra Klintski paljudes asjades, aga üks üldine märkus veel. härra Stolojan ähm, oma sissejuhatuses ütles äh, üht koma teist Euroopa konkurentsivõime kohta. ja üks äh, olulisi aspekte mis võib viia kõrgema konkurentsivõimeni Euroopas, on midagi, mida me võiks nimetada õigusriigi põhimõtteks äh, maksupädevuse osas. ja tegelikult äh, meie fraktsioon minu meelest on äh, täiesti samal arvamusel, nagu seda on raportöör. mõned konkreetsed märkused aga. ma olen täiesti nõus raportööriga, Äh, selles osas, et meil on vaja jõulisemat ja tõhusamat koostööd maksuametite vahel. seda mitte ainult Euroopa Liidu piirides, vaid ka äh, väljaspool. raportöör äh, kvalifitseerib siis Euroopa Liidu väliste riikidena siin kontekstis need riigid, kes tulevikus loodavad saadava liikmesriikideks. teine asi, me oleme täiesti nõus äh, sellega, et äh, maksuametid peaksid tegema rohkem koostööd selleks, et konkreetselt maksupettuste ja äh, maksude vältimise vastu astuda. selles, nendes küsimustes ilmselt lahkarvamusi ei tule. aga oleme me suhteliselt ettevaatlikud igasuguste jõupingutuste suhtes, mis puudutavad maksude harmoneerimist muudatusettepanek number kolm. või äh, igasuguste miinimummaksu lävendite suhtes. me kavatseme selle muudatusettepaneku äh, raportööriga jutuks veel võtta ja üritame leida siis kõige paremad äh, lahendused. Fiskalis ja sarnased tulevikuprogrammid ei peaks meie meelest hoogustama äh, mingisuguse harmoniseeritud äh, süsteemi väljakujunendamiseni Euroopas. meie arvame, et maksustamisealased küsimused peavad jääma siiski liikmesriikide kätesse ja äh, igasugused kokkulepped peaksid olema rangelt kahepoolsed kokkulepped kas liikmesriikide vahel või liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel. nüüd väliseksperdid meie toetame seda, et pannakse kokku välisekspertide valiknimekiri ja ma olen härra Klintsiga selles punktis täiesti ühel meelel. kui me tahame äh, neid väliseksperte kasutada, siis me peame siiski äh, palkama kõige äh, tugevamad nendest ja muidugi nendele ka siis vastavalt maksma nende ekspertide väljavalimise protsess peab meie meelest olema läbipaistev ja kindlasti avalik. ja nüüd rahast. ega siin ei olegi rohkem midagi öelda kui see, mis ütles härra Klints, ma olen täiesti nõus meie oleksime ettevaatlikud äh, selles suhtes, et äh, raha raisatakse selliste asjade peale nagu IT-lahendused. meie pigem äh, paneksime rohkem raha inimeste koolitamisesse, koostöö suurendamisesse, heade tavade jagamisesse. Äh, ma arvan, et rohkem meie poolt ei olegi öelda, äh, mingisuguseid probleeme meil selle ettepanekuga üldistes raamides ei ole. suur tänu, Nikolas! suur tänu, proua esinaine! ma tahaksin äh, tänada meie raportööri selle sissejuhatuse eest härra äh, raportöör võttis selle teema ajalooma sissejuhatuses läbi ja ma tahaksin teda tänada selle eest, et tema jõupingutuste najal ja komisjoni jõupingutuste najal on Euroopa Komisjon lõpuks ometi aru saanud, et kuidagi tuleb omavahel need kaks aspekti lahus hoida. ehk teisisõnu, maksualane koostöö ja tolliküsimused ja tänu sellele õnnestub meil ilmselt saavutada päris head tulemused, olles need asjad lahku löönud räägime me siis äh, täna maksupettustest, äh, maksustamise vältimisest ja nii edasi. minu seisukohad seoses muudat-, osade muudatusettepanekutega äh, on täiesti selge, et tuleb erinevate maksuametite vahel tagada koostöö selleks, et just nimelt maksustamise vältimise ja maksupettuste vastu astuda loomulikult on äh, sellised suhted vajalikud ja selleks on vajalikud ka IT-vahendid, äh, see on ilmselge, see on asja tehniline pool, aga poliitiline küsimus on siiski see, et keda me hakkame taga ajama, milliseid maksuvältijaid me tahaksime karistada. ja nüüd ma teeksingi poliitilise märkuse siinkohal nimelt eh, praegu ei ole piisavalt tahet Euroopa Liidu poolt ega ka liikmesriikide poolt äh, sihikule võtta suured maksupetturid, ma räägin hargmaistest ettevõtetest, kes väldivad eh, maksude maksmist, neid ei peatata üldse. ja ei astuta vastu ka sellele, et need suured ettevõtted kandivad raha oma tütarettevõtetesse kolmandatesse riikidesse ja sellised äh, süsteemid äh, nende vastu võitlemiseks on vajalikud ja ilmselt ka tõhusad, aga meil on äh, vaja ka poliitilist tahet selleks, et luua märksa õiglasem maksustamissüsteem. ja minu viimane märkus nimelt äh, esitaksin mõningaid reservatsioone meie kolleegi väga ettevaatliku sõnakasutuse osas äh, välisekspertide küsimuses. mina arvan, et tegelikult neid väliseksperte meil pole üldse vaja koostöö äh, tagamiseks erinevate maksuametite vahel. ja veel nende ekspertide puhul tegelikult selgust majas ei ole, kes need eksperdid siis oleksid? ja kas äh, siseriiklikud maksuametid neid ka kasutaksid, nii et äh, meie ei ole nõus äh, välisekspertide kasutamisega äh, selle programmi raames. ja loomulikult kavatseme esitada ka omapoolsed muudatusettepanekud, aga suur tänu raportöörile ära tehtud suurepärase töö eest! aega meil on, kolleegid. kui komisjon on kohal, siis annaksime teile sõna. nii et kui soovite, siis, siis enne raportööri oleks nüüd teie kord. <coughs> Thank you very much, madam chair. In fact, I will be quite brief. I would like aitäh, teen äh, tegelikult lühidalt, kõigepealt tahaksin tänada raportööri selle eest, et nii kiirelt meie ettepanekuga tegeleti mul ei ole siin midagi lisada, ta väga põhjalikult äh, käsitles kõiki äh, fiskaalise elemente. ja võib-olla see, mida ütles härra Klints, siin on mul väikesed märkused, muudatusettepanek kolmteist, mis puudutab äh, mitmepoolset koostööd. me leiame, et praegune tekst on äh, haldusalase koostöö äh, seadusandlusega kooskõlas ja nüüd, äh, mis puudutab mitmepoolset koostööd liikmesriikide, kolmandate riikide vahel, see on ennast tõestanud väga tõhusana ja see säte on tegelikult identne sellega, mis on praeguses fiskaalise programmis. teine reservatsioon puudutab viieteistkümnendat muudatusettepanekut ja seda lage kaheksakümmend protsenti IT-alase võimekuse suurendamine, vabandust, see ei ole artikkel viisteist, ütleb kõneleja muudatusettepanek neliteist, kus äh, pakutakse välja piirata kulutusi eh, IT-valdkonnale kaheksakümne protsendi kogu kulutustest ja kogu eelarvest. meie arust eh, see on praeguse eh, paindlikkuse eesmärgiga vastuolus ja kui me arvestame seda programmi äh, kestvust, seitset aastat. me ei tea, kus täpselt, mis hetkel ressursse vaja on ja siis võib-olla me peaksime pigem keskenduma siiski läbipaistvale äh, vahendite kasutamisele, et meil oleks ka paindlikkus käepärast. ja veel härra Klintsi kommentaaridest nagu artiklis kümme meie ettepanekus on välja toodud, on koolitus siseriiklike asutuste pädevuses ja on ka maksuametnike koolitamise asutused paljudes riikides olemas ja kui on ühine huvi ja kui on ka seadusandlus ühenduse tasandil, siis koolitusega tahame lisada lisainformatsiooni võrreldes sellega, mis siseriiklikult õpetatakse. me oleme seda juba teinud, mõned treen-, mõned sellised koolitused on juba praeguse programmi alusel aset leidnud ja tagasiside on maksuasutustelt olnud väga positiivne ja teiseks tahtsin juhtida tähelepanu artiklile kuusteist, mis puudutab monitooringut. praeguses ettepanekus me näeme ette selle programmi tulemusi pidevalt monitoorida, jälgida ja kõikides tegevustes, mis programmis aset leiavad, seda teha, nii et meil oleks siis ka informatsioon õigeaegselt äh, olemas. Need on siis minupoolsed kommentaarid, aitäh! Thank you uh,, Mrs Chair. Pedro, aitäh, proua esinaine! tahaksin tänada kõiki kolleege soovituste eest ja olen valmis koos kolleegidega jõudma parema sõnastuseni mõningate muudatusettepanekute juures. ma olen nõus, et muudatusettepanek, mis puudutab seda, kuidas piirata välisekspertide osalust ja kuidas saada sellest osalusest lisaväärtust et võib-olla siin me peaksime tõepoolest püüdma leida kompromissi. tahaksin veel kord rõhutada, et mul on olnud arutelusid takso, maksuasutuste esindajatega erinevatest liikmesriikidest ja see on ehk ainus programm, kus maksu asutuse esindajad, isegi mitte kõrgetasemelised, eh, vahetavad omavahel eh, teadmisi ja parimaid eh, praktikaid. teist sellist programmi ei ole, kus maksuasutuste töötajad saaksid osaleda. ja mul on endal olnud ka teatud kogemusi infotehnoloogia vallas, minu oma koduriigis, erinevatel ametikohtadel. IT-valdkonnas ei peaks siin olema piiranguid äh, taotluste või äh, rahasummade osas ja jah, me ühelt poolt võime öelda et, et kaheksakümmend protsenti kogu eelarvest peaks äh, olema suunatud IT-võimekuse suurendamisele ja kui me selle maksimumi välja pakume, siis me võtame arvesse seda, mis juhtus eelmisel programmiperioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist fiskaalise raames. ma tutvusin muidugi ka härra Barroso teatisega parlamendile ja teadvustan vajadust paindlikkuse järele. tegelikult on neid lagesid siin vähem kui eelmises äh, programmis, tegelikult nüüd me soovime ainult seda ühte lage, see, mis puudutab siis just IT-valdkonda ning selle eraldamist äh, teadmiste vahetamise, koostöö ja parimate praktika vahet-, vahetamise äh, valdkonnast ma tahaksin tänada kõiki äh, parlamendikolleege, kes töös osalesid ja kui me nüüd soovime siia selle lae küsimuse juurde jääda, siis läheb see küsimus edasi triloogile arutamisele ja veel tahtsin teatada seda, et kuueteistkümnes oktoober on tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks kell kaksteist. Neid äh, siis arutatakse viiendal, kuuendal novembril, kakskümmend kaheksa, kakskümmend üheksa november Econis läheb see hääletusele Econis. ja nüüd äh, kuni poole viieni ähm, katkestame koosoleku ja siis saame volinikuga mõtteid vahetada, volinik Almuniaga, aitäh! Right. Um, I welcome uh... nii, nüüd tervitaksin volinik Almuniat meie komisjonis. Uh, kohtumise formaat on ebatavaline. kõigepealt uh, volinik uh, kohtumise formaat on tavaline, kõigepealt volinik um, annab endapoolse nägemuse ja siis on võimalus äh, küsimusi esitada ja kõigepealt siis äh, saavad sõna raportöörid, variraportöörid ja siis kõik teised ja loodame, et varsti saabub ka kohvi, et ikka jõudu jätkuks. tõepoolest, seda loodan ka mina. suur tänu, et te mind uuesti siia kutsusite. tahaksin anda kõigepealt ülevaate äh, põhilistest elementidest töö programmist järgmisteks aastateks konkurentsivaldkonnas. võib-olla mõned teist on märganud, et varasemates kõnedes olen ma püüdnud tuua sisse seose või selgitada seost erinevate konkurentsi eh, valdkondade vahel, riigiabi kontrollimine, kartellid ja nii edasi ja Äh, samuti olen rääkinud sellest, kuidas majanduskasvu stimuleerida ja heaks platvormiks sellele on äh, ühisturu äh, süvendamine ja laiendamine. ja samuti ka minu tänane kõne rajaneb nendele samadele eesmärkidele. praegune konkurentsipoliitika raamistik on väga hea ja iga päev esitan siiski endale küsimuse, kuidas eh, igapäevastele väljakutsetele vastata selle instrumendi kasutamisel ja peatuksin ka trustide vastalistel, vastastel tegevustel. nagu ma juba varem ütlesin, mm, hiljutisel eh, kuulamisel ähm, võeti eelmise, võeti selle aasta mais vastu riigi abialane eh, teatis, eh, uued ülevaadatud eh, riigiabi reeglid, seal pöörati tähelepanu ka majanduskasvu stimuleerumisele vastavalt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale, teiseks räägiti riigiabi kontrolli moderniseerimisest, tegeleda just nende juhtudega, millel on märkimisväärne mõju siseturule ja kolmandaks me sooviksime eh, veidi tõhusamaks muuta enda otsuste langetamise protsessi. Need eh, kolm eesmärki on praegu väga ajakohased, me peame ühelt poolt majanduskasvu suurendama ja samal ajal me teame, kui rasked ajad on praegu mitmetel liikmesriikidel äh, eelarvevahendite kasutamisel, kuna tege-, tegeletakse fiskaalkonsolideerimisega, eelarve konsolideerimisega. ja tahaksin siin lisada või rõhutada ühte elementi ja see puudutab äh, siis äh, seda, et äh, kulutuste tegemise võime on üha ebaühtlasem liikmesriikide lõikes nii et äh, see jaotumus äh, on väga ebaühtlane siseturul ja seetõttu on äh, väga oluline kinni pidada adekvaatsetest kohastest riigiabi kontrolli nõuetest. nagu ma ütlesin, siin parlamendis toimus hiljuti kuulamine riigiabi teemal. me sooviksime, et oleks tõhus riigi abi eraldamise süsteem ja et välditaks selliseid toetusi, mis tegelikult ei stimuleeri ettevõtete tegevust. me ei soovi kindlasti eemale peletada erainvesteeringuid ja püüda toetada tõhusaid ning elujõulisi ettevõtteid samuti sooviksime me halduskoormust vähendada ning suurema selguse sellesse valdkonda ja läbipaistvuse sellesse valdkonda tuua. ja loodame, et need muutused aitavad meil kiiremini otsuseid langetada ning äh, saavutada sellega ka suuremat mõju. nüüd mõned kuud pärast selle strateegia vastuvõtmist oleme läbi viinud põhjaliku äh, uuringu selleks, et üle vaadatud sektorialased juhised välja töötada. me oleme rääkinud äh, üldistest eranditest, äh, see on nende kaasajast-, kaasajastamisest, erinevad juhised, näiteks äh, lennujaamad ja üldse lennunduse valdkonnas Ehm, tööstuse restruktureerimine, riskikapitali, keskkonna toetamine ning samuti innovaatika ning teadusuuringute valdkonnas töötatakse selliseid uusi juhiseid välja. üldiseks eh, eesmärgiks on anda Euroopa Liidule režiim, kus äh, tagatakse parem ettevõtete edukus turul ning äh, tuuakse välja ka väga selged äh, stiimulid. samuti soovitakse vähendada bürokraatiat ning ja ka üldised ploki erandid nende puhul me leiame, et peaks olema enam keskendutud äh, innovatsioonile, samuti pöörame tähelepanu looduskatastroofide tagajärgede kõrvaldamisele ja äh, teatud kaugete äh, piiriste regioonide aitamisele ning metsanduse valdkonnale pööratakse tähelepanu. liikmesriigid peaksid üles näitama uut pühendumust nendest eesmärgidest kinnipidamisel, näidates, kuidas nad abi kasutatakse nende, vastavalt nendele üldisele äh, ploki erandi reeglitele ja siis äh, eelarvevahendite kasutamisel. Äh, komisjon ei loobu sellega oma pädevusest riigi abi seadusandluse rakendamisel. me ei sooviks, et liikmesriigid siis kuidagi järel lohisevad meie reeglite täitmisel või vastumeelselt neid täidavad. me, ma soovin, et komisjon viiks läbi ka eh, sektoriaalsed uuringud, kus saadaks siis turul tegutsejate käest otse informatsiooni. see töö praegu eh, edeneb, tegemist ei ole sugugi lihtsa tööga, esimesed eh, kontaktid liikmesriikidega selle võimalikkuse osas, et kas saaks üldse turul osalejate äh, poole otseselt pöörduda ja ausalt öeldes seda ei võetud hästi vastu, kuid ähm, ma olen kindel, et on võimalik veenda liikmesriike, et see on kasuks ka neile, mitte ainult komisjonile, mitte ainult Euroopa Liidu institutsioonidele, vaid ka neile endile, tagamaks äh, seda, et tänu nendele uutele instrument, instrumentidele andmete kogumiseks on meil võimalik äh, vastu võtta äh, otsuseid riigiabi valdkonnas ja nüüd äh, tulles äh, trustide vastase ning äh, ühinemiste kartellide vastase tegevuse juurde. energeetikaturul äh, algas menetlus Gazpromi vastu ja samuti äh, Tšehhi kommunaalfirma Tšeš vastu ja meie töö Google'iga endiselt jätkub, oleme üle vaatamas Microsofti lubadustest mitte kinnipidamist kahe tuhande üheksandast aastast ja loodan otsuse vastu võtta sellel teemal nii kiiresti kui võimalik. standardiseeritud patendi teema on arutusel Apple Samsung juhtum on samuti menetlusel ja Microsoft või Apple äh, versus Motorola. ja on ka uusi äh, sektoreid, näiteks e-raamatute sektor. püüame praegu turul testida äh, tingimusi suurte kirjastajatega ja Apple'iga eelmisel nädalal EMIA ning äh, äh, Universaliga äh, sõlmiti kokkulepe, mis puudutas muusikatööstust ja seal on ka mitmeid vahendeid, mis võimaldavad seda ühinemist, sellele ühinemisele valgust heita. põhilised mured puudutasid uut digitaalturgu muusika vallas ja väljakutseks on see, et tegemist on uue ja kiiresti areneva turuga, kuid meie otsused on võtmetähtsusega selleks, et turud tõepoolest oleksid avatud ja konkurentsivõimelised telekomi äh, turul on oluline see, et praegu seal tegutsevad ettevõtted liberaliseeritud turul tõepoolest äh, ausalt tegutsesid äh, Slovakkia Telekom ning Deutsche Telekomi juhtumiga tegeleme, samuti välja pakutud Hutchinsoni äh, ja Orange äh, liitumine Austrias ja oleme omapoolsed äh, vastuväited esitanud, äh, kuna sellega kaasnevad teatud liiga, liialt kõrge kontsentratsiooni riskid ja loodame, et nendepoolsed vastused aitavad meie muredele siiski vastuse leida. nüüd finantsteenused, kartelli uurimine millega on seotud mitmed finantsinstitutsioonid, kes meie arust on neid viite ähm, indekseid äh, nendes kokku leppinud ja samaaegselt äh, krediidiriski vahetuse tehingute alal, mis puudutab äh, siis äh, selle turu toimimist. juulis võtsime vastu otsused, mis puudutas äh, kahte Saksa panka ja Hispaania panka Unim, mille omandas PBA äh, ning äh, Luksemburgi osa Dexia grupist ja tegeleme ka ülejäänud Dexia krediil- äh,, Agricoli teemaga ja Belfi Dosek Dexia Grupi siis Belgia äh, tütarettevõttega. ja äh, tegeme samuti äh, ka terase valdkonnas ühinemisega UBS-i ja TNT liitumise küsimus ja Glenconiga Annextrada äh, liitumise kohta tuli eelmise, ühinemise kohta tuli eelmisel aastal meile äh, lõplik äh, kinnitus. me oleme näiteks Deutsche Posti, Posti, La Posti, Kreeka Posti, Royal Maili osas vastu võtnud omapoolsed otsused, Deutsche Post ja Belgia Post osas otsustati siis ka äh, see, et ähm, tuleb äh, abi tagasi nõuda. Äh, toiduturgude teema on äh, tarbijatele arvatavasti eriti lähedane valdkond võrrelda, võrreldes teiste abstraktsemate teemadega ja loodame, et see rakkerühm, mis loodi, võimaldab meil oma tegevusi süvendada nii Euroopa Liidu tasandil kui ka riikides siseriiklikult. Äh, ka farmaatsiatehas, Lumbeck ja Servier, kaks äh, farmaatsia ettevõtet äh, said meie vastuväited enne suvevaheaega, meie leidsime, et nad kasutasid oma patente selleks, et turule mitte lasta pääseda odavatel geneerilistel ravimitel ja selles äh, sektoris on meil veel palju teha, transpordisektoris äh, äh, on samuti tulevatel kuudel kindlasti palju tegemist, räägime lennundussektori uutest juhistest ja püüame samal ajal lahendada mitmeid riigi abi küsimusi, mis praegu käsitlemist ootavad. Ryanair, kes soovib kontrolli saada Air Lingus üle ja see ühinemine Eh, selle, seda vaadatakse praegu üle. püüame leida lahendusi ka probleemidele eh, SkyTeami ning Stari osas eh, ja lähenemine on sarnane One Worldi lahendusega. ja lõpetuseks nüüd, mis puudutab trustide vastase tegevuse ning ka kahjutasude sissenõudmise teemat, see on, see algatus püüab selgitada eh, siis avaliku ning erasektori rolli, tagamaks seda, et eh, ettevõtted ning kodanikud saaksid kasutada oma võimalust kahjutasusid sisse nõuda rikkumiste puhul. teate paremini kui mina, kui keerukas on see arutelu ka siin parlamendis ja milline on, millised on suhted komisjoni ning sidusrühmade vahel, näiteks erasektoris, aga ka avalikus sektoris, liikmesriikides ja Antonin Sanchez-Pesedo raport seda valdkonda hiljuti ka käsitles ja te olete samas ka teadlikud millised on need kaalutlused selles raportis, Leene raportis, mille osas parlament hääletas ja nüüd kolleegiumis me praegu arutame seda, kuidas nende erinevate variantidega edasi minna, kuid võin teile öelda, et lähitulevikus on mul ka võimalus siin parlamendis, kui soovite, rääkida meie ettepanekust, mis edastatakse parlamendile ja nõukogule, suur tänu! okay, so we'll uh, do a suur tänu, äh, nüüd siis küsimuste ja vastuste voor. Antoliin on kohal, Gunnarit veel mitte. Sofii, Astrid. Dirk Tremosa, Nikolas, Pääs, kas on veel sõnasoovid, Elisa? Antoliin, palun. suur tänu, proua esimees. ma olen väga tänulik komisjoni asepresident Almuniale öeldu eest ta rääkis kolmest peamisest eesmärgist, kasv, riigi rahanduse alustalude tugevdamine ning dünaamilisemast äh, siseturust, need on kolm eesmärki, mida ma saan kahe käega toetada. praegu on kaks suuremat seadusandlus, seadusandliku eelnõu arutelul kõigepealt äh, see kahjutasude küsimus ei ole sugugi lihtne, aga algatus selles osas peaks kindlasti tulema. see paneks äh, täpsemalt kirja, mis on avaliku ja erasektori vahelised suhted ning tooks lahenduse ka üldiste kahjude kohta. mis nüüd puudutab riigiabi, siis äh, sellest kindlasti kujuneb praegu üks põhiteemadest. Te rääkisite käesolevast reformist ma tahaksin teada, et suunised, mis käivad ettevõtete restruktureerimise ja restruktureeritud ettevõtete kohta, kas te kavatsete finantsteenused lahku lüüa pangandusest või ei? kas te kavatsete kohtlemise ka eh, erineva eh, välja kujundada ja see kõik peab ju käsikäes käima mitmeaastase finantsraamistikuga, mis on praegu koostamisel? Te viitasite ka Euroopa Komisjoni lähenemisele mm, pankade viitemääradele, äh, kuidas te kavatsete sellele läheneda, liikmesriigid on äh, teinud kaks otsust intellektuaalomandi ja eksklusiivõiguste kohta ja et kuidas nad kavatsevad neid kasu- ja kuidas see mõjutab ähm, kompromiss äh,, konkurentsipoliitikat, rääkisite geneeritud ravimitest ja geneeritud toodetest üldiselt, näiteks ka IT-valdkonnas. Teie suhted Ühendkuningriikidega selles, Ühendriikidega selles küsimuses on väga olulised. ja kui võimalik, siis paluks äh, selle kohta lisainformatsiooni. ja veel lõpetuseks, liiga pikalt ma ei tahaks rääkida, rääkisite võrgutööstustest. ka meie oleme huvitatud toiduainete tööstusest. me arvame, et toiduainetega seonduv on väga suur osa ette äh,, mere, peremajapidamiste kuludest ja kas te kavatsete äh, Äh, tulevikus ka teha koostööd äh, Konkurentsiametite võrgustikuga koduriikides. Äh, suur tänu, Antoliin! tegelikult esitasite te ühes küsimuses viis erinevat punkti. kõigepealt kahjutasud. Need on selle aasta seadusandlikus kavas sees ja ma loodan, et algatusega me jõuame ka selle aasta sees veel äh, lagedale tulla, kui ei, siis see peaks üsna varsti tulema järgmise aasta algusel, te olete, alguses te olete ilmselt kursis, et me oleme pidanud väga avaliku arutelu antud teemal. keegi ei arva, et me peaksime e, üksikisikuid, kes on e, saanud e, konkurentsimoonutustest kahju hüvitama, aga kohus äh, nõuab meilt seda, et me seadusandlusega saavutaksime tasakaalu selle info vahel, mida on vaja selleks, et mõõta kahjutasude suurust ja äh, selle vahel, kuidas kaitsta kartelliuuringuid ja neid, äh, kes tegutsevad ähm, selle Ähm, ohvri kaitse, äh, vabandust, tunnistaja kaitseprogrammiga, mis on väga oluline osa kartellivastasest võitlusest. mis on siin aga problemaatiline, on äh, kollektiivhagide küsimus. parlament üh-, osalt Leene raportis nõuab horisontaalse lähenemise võtmist, mitte ainult konkurentsivõime poliitika, konkurentsipoliitika kontekstis, vaid kõikide poliitikate kontekstis, aga reaalsus praegu on täna hoopis teistsugune äh, kollektiivhagide ja muude hagide vahel. lisaks sellele on terve rida sektoreid, kus ollakse selgelt veendutud, et Euroopa Liit ei peaks üldse sekkuma antud küsimuses nii et äh, meil on siis teie komisjoni äh, raportil, härra Sanchez Presedo raport täiesti juhuslikult, et me äh, seadustaksime nii individuaalhagid kui ka kollektiivhagide puhul menetluse, aga teisalt parlamendist väljaspoolt nõutakse horisontaalset lähenemist kollektiivhagidele, mis tuleb tunnistada, on arutelu taaskäivitanud aga me jõuame kindlasti lahendusele ja teie mandaadi ajal saate te kindlasti võimaluse loodetavasti ka seaduse vastu võtta selles küsimuses. nüüd restruktureerimine. praegu töötame välja suuniseid mittefinantsvaldkondade jaoks suuniseid tuleb äh, kaasajastada, see on selge. mis puudutab finantssektorit, siis ka siin tuleb välja töötada suunised, aga tegeleme nendega veel ja peame seda tööd kindlasti jätkama, aga leidma selleks õige raamistiku praeguses kriisiolukorras. ja seda arvestades oleme megi siis need suunised kaheks löönud ja üritame saavutada edasiminekut mitte finantsturgudesse äh, puudutava osas ja siis, kui äh, nii-öelda tavapäraste aegade jaoks on raamistik valmis, oleme me valmis ka finantssektorile kriisiolukorras mingisugused raamid pakkuma. mis on nüüd äh, veel problemaatiline lisaks Dexia juhtumile? põhimõtteliselt tuleb lahendada see, kuidas restruktureeritakse ettevõtted avaliku rahaga pangandussektoris eriti ja peaasjalikult nendes riikides, kes on praegu euroala abiprogrammide all, Kreeka, Portugal ja Iirimaa. me oleme võtnud siin vaatluse alla terve finantssüsteemi ja öö, on võimalik, et öö, nende kolme riigiga liitub veel Küpros, kes on palunud abi, abiprogrammist ja Küprosel on, Küprose majanduses on finantssektoril väga suur roll. ja siis öö, öö, vastavalt enne suve kokku lepitud vastastiku mõistmise memorandumile tegeleme ka Hispaaniaga ning äh, oleme siis äh, koostööd alustanud ka paljude finantsinstitutsioonidega äh, Hispaanias ja neid, need, need on siis umbes, moodustavad poole Hispaania pangasektorist niisiis, liigume praegu uute suuniste suunas mittefinantssektorite jaoks ja natukene aeglasemalt siis tulevase stabiilse süsteemi suunas ka finantssüsteemi nüüd ähm, äh, referentsintressimäärad, intressimäärad, nagu ma ütlesin, me oleme juba avanud võimalikud ka kartellimenetlused äh, Libori, Euribori ja Tibori osas äh,. ma ei välista, et äh, neid juurdlusi tuleb veel tundub, et seal on kujunemas välja kartellid, kes mitte ainult ei manipuleeri siis üheskoos, vaid teenivad raha selle pealt, aga loomulikult ma rohkem selle kohta midagi ei ütle, sellepärast et äh, asi on uurimisel. nüüd äh, konkurentsipoliitika instrumentide ja äh, trustivastaste meetmete ja intellektuaalomandi vahe, intellektuaalomandi õiguste vahel tihedama sideme loomine meil on äh, üsna mitu juhtumit, mis puudutavad otseselt standardeid, teeme koostööd äh, Ühendriikide Konkurentsiametiga. alles hiljuti olin ma nendega ka ühenduses äh, selle kohta, et kuidas suhtuda sellistesse juhtumitesse, kus patendiomanik või õiguseomanik Äh, võib ise olla turgu kuritarvitav. ja selles osas oleme me ameeriklastega üsna sarnasel mõttelainel. patendi küsimus on muidugi oluline ka farmaatsiatööstuses, nagu ma ütlesin varem. Äh, Servia ja Lumbergi juhtum, lisaks sellele veel paar juhtumit farmaatsiatööstusest, kus äh, edusammud on sarnased see kõik äh, tegelikult põhineb äh, uurimusel, mille me tegime kaks tuhat üheksa aastal Novartis ja Johnson Johnson juhtumid veel ja siis veel üks äh, ravim äh,, mille puhul mul see nimi on läinud peast välja ja ei hakka seda siin äh, välja mõtlema ja siis muidugi väga oluline sektor, äh, toiduainete tööstus, me teame, et see sektor on äh, tavakodaniku jaoks äh, väga oluline. inimene, kes peab iga päev poes käima ja kelle ähm, toidukarv läheb talle järjest rohkem ja rohkem maksma ja koormab tema eelarvet üsna tõsiselt ja eriti kõige raskemas olukorras ähm, olevate inimeste jaoks. senised juhtumid, äh, mis puudutab ka konkurentsipoliitikat, siit on olnud riigipõhised, äh, üksikute riikide põhised. me äh, koostasime aruande, kus me panime kokku selle, mida siseriiklikud konkurentsiametid on teinud toiduainete tööstuse osas ära Nad on üldiselt üsna sarnased, ähm, nad kõik rakendavad õiguseid, mida neil on, äh, rakendavad ähm, meetmeid, mida neil on Euroopa seadusandlusest tulenevalt kohustus äh, rakendada ja me oleme aruandes siis teinud ka omapoolseid ettepanekuid, kuidas Konkurentsiametite töö võiks olla tõhusam. ja võib see viia Euroopa-ülese uuringu koostamisele, aga seni Äh, on siis kõik need juhtumid olnud ühe liikmesriigi põhised ja piirides. suur tänu. Gunnar Hökmark, palun. suur tänu, härra volinik, teie sissejuhatuse eest. ja minu meelest on väga oluline, et Gazpromi vastu algatatud menetlus on väga oluline see on äh, tohutult äh, suur asi ja, ja huvitav ilmselt näha, mis sellest välja tuleb. Teie prioriteetidest ülevaate saamine on ka üsna huvitav. tegelikult on teiega nõus olla üsna kerge kartellivastane võitlus, antitrust vastased miitmed, riigiabi ja nii edasi aga asi on võib-olla selles, et äh, väga palju meie konkurentsipoliitikast äh, on suunatud sellele, et kuidas reguleerida ärikeskkonda, äh, mis meil on, mitte ei ole suunatud tuleviku ärikeskkonna kujundamisele. ja minu küsimus teile, mida te arvate, et me peaksime tegema selleks, et esiteks vaadata läbi ja analüüsida, millised on äh, Eh, sisseveotõkked eh, mõnedes liikmesriikides. üks eh, tõsiasi, millele te viitasite, on see, et mõnedes valdkondades meil konkurentsi on lihtsalt liiga vähe ja oleks huvitav teada teie seisukohta selle kohta, et millised oleksid võimalused süsteemsemalt analüüsida ja läbi vaadata meie võimalikud valikuvariandid selleks, et uuele konkurentsile Äh, tee avada. järgmine küsimus. väga suur osa meie majandusest delikaatne teema, aga sellegipoolest äh, huvitav. alles hiljuti peeti näiteks telekomi ettevõtteid äh, majandus, üldist majandushuvi pakkuvate teenuste pakkujateks. ja huvitav oli see, mida te ütlesite härra Presedole toiduainetööstuse kohta. aga kui me vaatame näiteks telekomi te äh, sektorit või äh, lennundussektorit, siis tegelikult need on veelgi olulisemad Euroopa majapidamistele kas te näete, et meil on võimalus äh, üldist majandushuvi pakkuvate teenuste äh, sektoris saavutada suurem konkurents? see on väga suur osa Euroopa majandusest. ja, ja sellest sõltub väga palju meie majapidamisi, nende tõhususest, teenuse kvaliteedist ja hinnast. kolmas asi, riigiabi minu meelest on väga oluline, et siin ei tekiks mitte mingisugust õiguslikku segadust aga loomulikult, äh, kui äh, äh, kaasajastatakse riigiabi, siis peaks mõtlema sellele, et kuidas riigiabi mahtu vähendada ja teda suunata paremini. miks mahtu vahetada, vahendada, sellepärast et liikmesriikidel on praegu suured eelarve puudujäägid ja miks paremini suunata selleks, et sellest rahast oleks abi piirkondadele mitte ainult konkurentsivõime suurendamiseks, vaid ka majanduskasvu tagamiseks nendes piirkondades eriti, mis on natukene halvemas olukorras kui teised, need on need asjad, millel ma paluksin teie seisukohti. jah, äh, vähe asju katab terve mandaadi. Äh, sisenemise tõkked. see on muidugi üks äh, peamistest tõketest, mille me tahaksime eemaldada kui me räägime trusside vastastest juhtumitest liikmesriikides sees. mõnedel puhkudel oleme me varem kokku puutunud sellega näiteks telekomitööstuses. hiljuti avaldas meile toetust ka Euroopa Kohus oma äh, lahendiga näiteks Hispaania telekomi äh, juhtumi puhul. nimelt turg on surve all äh,, mida see Äh, Telekom täiesti kontrollis äh, mobiiltelefoniside sektoris, luues äh, konkurentidele väga kehvad tingimused, see puudutas siseriiklikku turgu Hispaanias, aga taolisi juhtumeid on teisigi. nüüd liikmesriikide vahelised juhtumid. no seesama Gazpromi juhtum, millele te viitasite Äh, esimene probleem meie jaoks äh, Gazpromi äh, tegevuse alases juurdluses Kesk- ja Ida-Euroopas oli see, et kas Gazpromi tegevuse tõttu võiks gaasi siseturg killustuda, sellepärast et Londonis sõlmitud lepingud Gazpromi ja mõnede liikmesriikide vahel äh, Äh, üritasid luua tõkkeid ähm, gaasi taaseksportimisele, kas siis Poolasse või teistesse liikmesriikidesse või Tšehhi Vabariiki või ükskõik kuhu. nii et jah, äh, tõkkeid on, äh, nii siseriiklikud tõkked ja ka piiriüleselt on tõkkeid ja loomulikult nende eemaldamine on meie jaoks väga oluline ja sellega me ka tegeleme, et nendest lahti saada ja kavatseme seda tegevust ka jätkata. üldised majandushuvi teenused. ma ei puuduta seda mit-, ma ei äh, arva, et see on nii ainult äh, võrgu, võrgustikuteenuste puhul, vaid ka teiste sektorite puhul nagu te teate, me võtsime eelmise aasta lõpus vastu uue raamistiku, oli see võib-olla hoopis selle aasta alguses, vahet ei ole, aastavahetuse paiku uue raamistiku esitasime, mis puudutas siis üldhuvi ma-, äh, üldhuvi majandusteenuseid äh, selleks, et kuidas äh, tagada, et ähm, riiklikud toetused oleksid tasakaalus meie siseturu ja konkurentsireeglitega. me oleme nõudnud seda, et paremini oleks seostatud nende teenuste to-, tõhusus ja öö, äh, hüvitiste määr. mul on veel väga hästi meeles öö, äh, rasked arutelud selle tõhususe kriteeriumi sissetoomisel. teisalt oleme me tõstnud öö, äh, seda määra, allapoole, mida meie asjast ei huvitu, sellepärast et me arvame, et see siseturu äh, toimimist ei mõjuta ega ka piiriülest koostööd ei mõjuta. aga teisalt, teisalt suured üldist majandushuvi pakkuvad teenused, nende puhul me ei keskendu mitte ainult esialgsele öö, hüvitise summale, vaid öö, võtame siis ka selle tõhususe aspekti arvesse ehk teisisõnu, milline on tõhusus, mida selle teenuse pakkumisega öö, tagatakse ja siis küsime ka, et kes sellest öö, kasu lõikab, on see teenusepakkuja või kodanik ja mulle tundub, et siin me oleme jõudnud küll suhteliselt hea tasakaaluni. Te rääkisite veel ka lennundussektorist näitena. lennundussektori suunised on meil arutelul Äh, see on oluline debatt, mis on tulemas, aga ilmselt väga keeruline. Äh, räägime siin öö, äh, toetustest uutele investeeringutele ja regionaalsetele ja kohalike, regionaalsete ja kohalike lennujaamade öö, olukorrast ja küsimus, et kas välisinvesteeringud regionaalsetesse või kohalikesse lennujaamadesse vastavad riigiabi nõuetele, kas need parandavad mõnede piirkondade ühendatavust või mõnede territoor-, territooriumite ühendatavust või luuakse praegu juba käigusolevatele lennujaamadele selliste kohalike lennujaamadega ebavõrdset eh, konkurentsi üldiselt äh, sellised äh, regionaalsed lennujaamad on otseselt seotud äh, odavlennufirmadega ja see on oluline osa sellest arutelust. sest et teisalt on regulaarliinide, regulaarettevõtetega tegemist, kes on praegu väga raskes olukorras nii et me peame leidma õige tasakaalu odavlennufirmade vahel, kes annavad võimaluse miljonitele kodanikele lennata ja selle vahel, kuidas tagada õiglane konkurents äh, madallenn-, äh, odavlennufirmade ja, ja tavalennufirmade vahel. ja nüüd lõpetuseks, riigiabi vähem ja paremini suunatult, äh, jah, sellest me rääkisime ka hiljuti äh, riigiabi suuniste osas. ma toon ühe näite. regionaalabi investeeringute ligimeelitamiseks Euroopa ja piirkondadesse sellel nädalal on peaaegu kõik Euroopa regioonide esindajad Brüsselis kohal, nimelt avatud uste päev äh, regioonide komitees. me arutame uusi regioon, regioon, regionaalabi sätteid ja kolleeg Haaniga me ka läheme regioonide komiteesse selle nädala asjast rääkima. on täiesti selge, et ei ole kõik äh, riigi abi viinud investeeringute suurenemiseni. me peame äh, suunama oma pilgud pigem kõige vähem soodsamas olukorras olevate piirkondade poole, aitama neid äh, ja me ei tohi lubada seda, et head investeeringud lähevad ainult äh, kõige parematesse piirkondadesse, jah, sellel on omad äh, positiivsed küljed, aga siiski me peame oma riigiabi natukene paremini suunama, peame arvesse võtma ka selle, et kus äh, ja mis põhjusel turud äh, läbi kukuvad, milline on abi intensiivsus, kuidas me kuidas äh, suhtuda nendesse piirkondadesse, kus äh, skp on äh, väiksem kui seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu keskmisest, mida teha nende vahepealsete piirkondadega, kes jäävad alla Euroopa Liidu keskmisele, on aga üle seitsmekümne viie protsendi määra. me peame arvestama siseriiklike eelarvetega me peame oma suunistes olema täpsemad ja, ja mõistma seda, et kriisiolukorras need, kes suunavad oma investeeringuid paremini, loomulikult loovad endale paremad tingimused kriisist välja tulla. Need on alati väga rasked arutelud, praegu aga veelgi raskem. ja loodetavasti Äh, kui me oma otsuse langetame, olete meiega ühte nõus. Sofi Indvelt, palun yes,. aitäh, proua esimees, suur tänu, volinik, et olete jällegi tulnud meie ette selleks, et siin viljakalt arvamusi vahetada. üritan teha lühidalt riigiabi osas ma arvan, et te mainisite, et te mõtlete selle üldise reegli pädev, kohaldamisala laiendamist, aga kunagi varem te ütlesite, et nelikümmend, kuni nelikümmend protsenti juhtumitest tõstatavad äh, küsimusi, et nad ei ole alati õigustatud, need erandid. äkki me peaksime selgitama äh, need põhjused välja enne, kui me kohaldusala laiendame? teiseks riiklike konkurentsiasutuste töö konkurentsivõrgustikus, kuidas te nende tööd hindate? me kuulsime siin lennuettevõtetest, üldhuviteenustest, meil oli Hollandis just eelmisel nädalal praamiteenustega probleeme, sest äh, koos konkurentsiasutuse toetusega on tehtud tehtud äh, väga häid katseid äh, hoida konkurente turgudelt äh, eemal. nii et konkurentsiasutuste töö ei ole väga tõhus, kuidas te seda hindate? sest süsteem on just nii tugev, kui tugev on tema kõige nõrgem lüli. siis kartellide puhul te mainisite Google'i kaasust me oleme selle küsimuse juba mitu korda tõstatanud ja me oleme palunud läbi viia sektorisiseseid uuringuid on vä tegelikult väga raske rääkida, millisest sektorist me siin räägime, sest siin on tegemist äh, teenustega, mis on erakorralised, uued, nagu näiteks sotsiaalvõrgustikud. Facebook äh, teatas sellel nädalal, et äh, neil on üks miljard aktiivset kasutajat, see tähendab, et üks seitsmest inimesest sellel planeedil kasutab Facebooki. Neil on korralik monopol, neil ei ole konkurente, neil on väga suur mõjuvõim ja ma ei tea, kas meil peaks olema mingid reeglid selle kohta või et kas me peaksime mõtlema selle küsimuse üle, aga tegelikult on murettekitav küll, et meil on ettevõte, millel on miljard kasutaja, mis on nii mõjuvõimas ja väga raske on talle peale suluda andmekaitsereegleid, tarbijakaitsereegleid. ma olen mõelnud, et kas komisjon on mõelnud ka selle peale, kuidas selliste uute mittetraditsiooniliste sektoritega edasi minna, kuidas nendega käituda. vahel on jäänud mulle mulje, et me vaatama neid kui väikeseid idufirmasid, äh, mille on loonud teismelised, äh, aga nad on tegelikult väga suured ja need on tõesti muljetavaldavad uued algatused, ma ei taha nende tiibu kärpida, aga ma arvan, et me tõesti peaksime natukene mõtlema äh, ka nende peale. ma teadsin, et tuleb äh, veel üks küsimus, ütleb proua esimees me oleme küsinud äh, seda küsimust ka varem, me oleme mitu korda küsinud komisjonilt, mida ta kavatseb teha kaardimaksete sektoriga, eriti pärast seda äh, Mastercardi äh, kohtuotsust, sellepärast et praegusel hetkel on tõesti väga raske konkurentidel turule tulla. aitäh, ma üritan lühidalt vastata selleks, et proua esimees minule hoiatusi ei teeks kõigepealt, ma arvan, et ähm, et ühelt poolt võib küll sellise plokkerandi teha sektori jaoks, mille puhul me leiame, et meil ei ole vaja abi ähm, äh, keelata, eriti kui ei ole siin äh, tulnud mingeid hoiatusi ja me tegelikult usaldame liikmesriikide tegevust, me teame, et seal on toimivad süsteemid ja teiselt poolt äh, peaksime me olema võib-olla palju rangemad äh, selles osas, kui me nõuame liikmesriikidelt oma kohustuste täitmist. Äh, nemad ei vastuta riigiabi kontrollimise eest, see on meie ülesanne, aga nemad peavad reeglitest kinni pidama. Nad peavad mängima reeglite järgi, nad peavad süsteemid üle võtma ja hoolitsema selle eest, et süsteemid ei oleks vastuolus riigiabi reeglitega. mõned liikmesriigid seda teevad ja teised liikmesriigid on oma otsuste protsessid äh, organiseerinud nii, protseduurid üleüldiselt registreerinud nii, et äh, need oleksid riigiabi reeglitega kooskõlas. Teil on õigus, meie esimene analüüs selle kohta, et mis toimub äh, grupierandi direktiivi äh, puhul tõesti nelikümmend protsenti juhtumitest ei vastanud reeglitele. aga kui me ütlesime, et siin metsaabi või ka looduskatastroofide abi ei mõjuta kuidagi turu toimimist, nii et parem on, kui me keskenduksime oma jõud äh, inimressursile. meil on vaja paremini paika panna, mis on tähtis, mis on prioriteediks. ma arvan, et meil on võimalik mõlemalt poolt omavahel ühendada. me soovime vähem sekkuda väikeste juhtumite puhul, soovime rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas liikmesriigid oma kohuseid täidavad, kuidas nad peavad kinni riigiabi reeglitest, riigiabi raamistikust ja nii edasi. kuidas hinnata riiklike konkurentsiasutuste töö tõhusust? kahe tuhande neljandal aastal loodi konkurentsiasutuste võrgustik, mis toimib väga hästi. ma arvan, et tegemist on äh, väga hea kogemusega, kui me Euroopa Liidu tasandil analüüsime oma töö erinevaid valdkondi, sest komisjon ja konkurentsiasutused riiklikul tasandil peavad äh, ühesuguseid reegleid ellu viima. meil on siin lähimuspõhimõte ja oma töö koordineerimine ja on tõsi see, et riiklikud konkurentsiasutused võtavad vastu otsuseid vastavalt artiklitele sada nelikümmend üks ja sada nelikümmend kaks ja meil ei ole õigust nende otsuseid parandada. Nad peavad õigustama oma otsuseid kas riiklike kohtute või Euroopa Kohtu ees. aga minu arvates see konkurentsivõrgustik toimib väga hästi sotsiaalvõrgustikud. mulle tundub, et teisele küsimusele vastates, mille te kunagi varem mulle esitasite, ütlesin juba, et Google kui Google kui selline on sektor äh, ja me analüüsime tõesti sektoreid. sotsiaalvõrgustikud on äh, eraldi sektor, väga dünaamiline sektor, meil ei ole praegu mingit spetsiifilist kaasust äh, sotsiaalvõrgustike kohta, sellega tuleb suure tõenäosusega tulevikus tegeleda ma ei tea, kas sotsiaalvõrgustike puhul tuleb meil ka trustivastaste meetmetega tegeleda, aga võib-olla tulevikus tõesti tuleb ka nende jaoks teatud meetmed äh, välja töötada, nii et me tõesti jälgime, me ei räägi siin mitte ainult trustide vastasest äh, järelevalvetööst, vaid äh, räägime ka andmekaitsest, tarbijakaitsest tegemist on väga dünaamilise sektoriga ja me jälgime isegi siis, kui meil ei ole konkreetset äh, juhtumit. Äh, kes teab, võib-olla homme saame, homme päev saame mingi kaebuse ja meil tuleb sotsiaalvõrgustiku teatud töövaldkonda vaadata, aga me tõesti juba ex-ante üritame järelevalve äh, tööd teha juhuks, kui tulevikus tuleb mõni kaasus tõesti, tegemist on väga tähtsa küsimusega ja meil tuleb äh, ka oma sõpradega koostööd teha, tegemist on majanduslikus mõttes suure sektoriga, äh, väga suur äh, hulk raha on seal mängus selle sektori väljatöötamisel olnud. nüüd kaardimaksete sektor. Euroopa Kohus kohtu otsus Äh, Mastercardi kohta äh, kindlustas ka meie tagala, et nüüd on meil Viisa Euroopa, viisasüsteemi Euroopa juhtum ja koos Michel Barnier'ga alustasime avalikke läbirääkimisi uue põlvkonna maksete süsteemi üle mak-, kaardimaksed, mobiilimaksed ja nii edasi ja äh, kohtusin Barnier ja meie kabineti liikmetega, tegime järeldusi ning äh, me rääkisime sellest äh, konkreetsest juhtumist, kus on vaja lõive maksta ja mulle tundub, et kõige parem on tõesti ka see valdkond ära reguleerida ma Michelle'iga arutasin seda küsimust, aga mingil hetkel tuleb siis komisjon välja ka vastava ettepanekuga, ma küll ei tea, millal täpselt. baas. Uh, you... suur tänu, proua esimees, selleks, et te ei peaks äh, äh, sekkuma minu sõnavõttu, mul on kolm äh, küsimust, esiteks Texia. Te mainisite seda, te mainisite otse loomulikult ka seda, et äh, on teil ka päästepaketid äh, Küprose ja Hiina pankadele. minu küsimus on, et äh, kui sai päris selgeks, et eks see esimene ümberstruktureerimine polnud edukas, et mida me siis võiksime sellest õppida? ma eeldan, et komisjonis olete te mingi analüüsi läbi viinud ja mõelnud selle peale, et mis läks nihu ja mida me võiksime sellest õppida, juhul kui me tulevikus hakkame ümber struktureerima teisi pankasid, et äh, äkki te võiksite öelda, et mida me siis Texa juhtumist õppisime. teiseks, riigiabi äh, ülevaatamine. Te rääkisite siin keskkonna aspektist, see on roheliste jaoks väga tähtis, et tõesti äh, reformimine peaks arvestama ka kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega Äh, ka energiatõhususe eesmärkidega, nii et äh, millised need keskkonnajuhised välja näevad selleks, et ka alternatiivseid energiaallikaid ja äh, tõhusat energiakasutust kaasata, nii et äkki te selgitaksite ka seda. ja kolmandaks, üldhuviteenused tegemist on jälle spetsiifilise juhtumiga Hollandi jaoks, aga olen kuulnud ka Prantsusmaalt sarnaseid juhtumeid munitsipaalelamute kohta kui tehakse erandeid, et siis on äh, selge kohaldusala ja Hollandis Te kohe kindlasti teate seda juhtumit väga hästi, sest seda on juba paar korda ka varem mainitud väga paljudel leibkondadel ei ole mitte mingeid alternatiive nende reeglite pärast, mis komisjon ja valitsus vastu võtsid. nii et kas me võiksime äkki mingid paindlikud äh, standardid välja töötada liikmesriikide jaoks, sest munitsipaalelamute juhtum näitab väga hästi, et definitsioonid on erinevad, et kui nüüd uus Hollandi valitsus pöördub teie poole ja soovib paindlikumat lähenemist, siis kuidas te talle vastaksite? tundub, et tegin päris lühidalt jah, ma üritan ka väga lühidalt teha, ütleb härra volinik, kuid tekse puhul pole võimalik ühe minutiga vastata. mis läks nihu? ühe lausega öeldes, Texia grupi puhul oli väga kulukas rahastamine ja seda üritati moonutada odavateks laenudeks. nii et kulukas rahastamine ja laenusektor ei olnud väga äh, tulutoov. nii et see grupp ei teeninud kasumit. mida me tegime, ümberstruktureerimise plaanid said alguse kahe tuhande kümnendal aastal. Neid ei rakendatud õigesti, tingimused ja ka turud polnud nii soodsad kui äh, enne kahe tuhande kümnenda aasta otsuseid, nii et me üritasime Texia puhul olla edukamad teises voorumus, kus Bail äh, Bankbank äh, Luksemburgis müüdi maha Belfius, see uus Belgia filiaal riigistati, see on Belgia valitsuse kontrolli all, meil on ümberstruktureerimisplaan ja mis on järele jäänud äh, on see Texia Credit Local ja selle haldusfirma koos varadega. nii et ühelt poolt me peame läbirääkimisi Belgia valitsusega selleks, et Belfiuse panka ümber struktureerida ja Belgia ja Prantsuse valitsusega räägime me ülejäänud Texia Grupi pankade kas ümberstruktureerimisest või nende tegevuse lõpetamisest me oleme teinud tähtsaid samme läbirääkimistel, me ei ole praegusel hetkel veel läbirääkimisi lõpetanud ja nagu paljudel juhtumitel pole meil võimalik läbirääkimisi lõpetada, sellepärast et meil ei ole neid ettepanekuid. ja need ettepanekud võetakse vastu Texia omanike poolt, selleks on Prantsusmaa ja Belgia ja samal ajal on neil endil väga rasked läbirääkimised äh, tagatiste, riigi tagatiste osas selleks, et ülejäänud teksted siiski säilitada. tegemist on väga keeruliste läbirääkimistega. me oleme lähenemas nende lõpule selleks, et vastu võtta otsus erinevate tekstigrupi osade kohta. aga see ei sõltu ainult komisjonist, põhiliselt sõltub ta tegelikult erinevate osade omanikest ja haldajatest me üritame aidata ja me üritame kiiresti vastata nende ettepanekutele, kuid ähm, me ei saa asjadest ette rutata. nii et lahendust praegusel hetkel ei ole. vabandust, et ma sekkun, aga ma ei mõelnud mitte ainult eksijat, vaid äh, üleüldiselt, mida me komisjonis üldse õpiti, kui me üleüldiselt hakkame rääkima ka hiljem teistest pankadest minu mulje on, et ümberstruktureerimise osas oleme me töötanud suurepäraselt, jah. meil ei ole mingit pankade tegevuse lõpetamise asutust. Te praegusel hetkel arutate läbi komisjoni ettepanekut Pangandusliidu raames, et me peaksime minema kaugemale sellest, mida teie praegusel hetkel arutate, see ettepanek on praegu nõukogus ja kuna meil ei ole sellist tegevuse lõpetamise asutust, siis äh, oktoobris kaks tuhat kümme olime me sunnitud kasutama seda raamistikku, mis, mille me lõime pärast Liimani kriisi algust selleks, et kasutada riigi järelevalve meetmeid äh, selleks, et käituda nagu tegevuse lõpetamise asutus ja see ei ole lihtne ülesanne, et EKSi puhul me üritasime saada konkreetseid ettepanekuid vastutavatelt, aga kui neid ettepanekuid pole, ma ei saa otsustada nende asemel. ja hoolimata nendest rasketest probleemidest äh, meil tõesti õnnestus vastu võtta ettepanekud ümberstruktureerimise kohta peaaegu viiekümne finantsinstitutsiooni osas ja praegusel hetkel räägime me kogu Kreeka pangandussüsteemi ümberstruktureerimisest meie ees on rasked ülesanded, mõtleme, räägime ka Portugali peaaegu kogu pangandussüsteemi ümberstruktureerimisest, sama kehtib Iirimaa kohta, Hispaania kohta ja homme, ülehomme, kes teab, tuleb meil alustada Küprose pangandussüsteemiga ja kes teab, võib-olla ka Sloveenia pankadega ja peale selle õnnestus meil võtta vastu ka Saksa liidumaa omanduses olevate pankade kohta, seda on arutatud juba ka mitmeid aastaid. nii et me oleme otsus, võtnud vastu otsused pea kõikide pankade kohta, välja arvatud ühe Austria panga puhul, nii et ma tõesti olen väga uhke komisjoni töö üle meil on pisitillukesed meetmed äh, vältimaks seda, et Euroopa maksumaksjad äh, maksavad pankade ümberstruktureerimise eest veelgi rohkem kui siiani keskkonnaalased juhised, äh, vastasin vist jällegi liiga pikalt esimesele küsimusele. me ei ole väga kaugele jõudnud selles küsimuses, nii et järgmisel arutelul võib-olla saaksin anda rohkem informatsiooni. Need ei ole esimesed juhised, mida me üle vaatame, oleme tööd alustanud. on väga tähtis tõesti see, mis otsuse me vastu võtame alternatiivsete energiaallikate kohta ja siis riigiabi juhised äh, energiamahukate tööstusvaldkondade kohta, seal tuleb vähemalt osaliselt äh, kompenseerida heitmetega kauplemise süsteemi kaudu. Äh, ke-, siin räägitakse süsinikulekkest, mi-, keegi pole mulle toonud konkreetseid näiteid selle kohta siiamaani teatud valdkondades tuleb maksta energia eest äh, rohkem äh, sellesama heitmetega kauplemise süsteemi pärast ja seda võib-olla tõesti saab siis äh, kompenseerida. nüüd munitsipaalkorterid uues raamistikus on ette nähtud, et tegemist ei ole selge üldhuvi teenusega Hollandi puhul on tõesti väga kuulus äh, kaasus, äh, aga seda otsustab siis Nelli Kruus. eelmine valitsus, ma ei tea, miks, aga nad on ikka veel võimul Äh, eelmine valitsus ei ole enam võimul, ma ei tea, mida teeb äh, uus valitsus ja mina ei juhi Hollandit, nii et selles osas peate otsuse ise vastu võtma. aitäh ja Dirk! Uh, härra volinik, tuleme nüüd teie koduriigi juurde. Te rääkisite riigi abist ja pangandussektorist. ja sellega jõuame pankija juurde mul on paar väikest küsimust, milline oli teie eh, seotus Bankia loomisse, see on ometigi tulemuseks mitmete regionaalsete pankade liitumisel. kas te pidite seda kommenteerima volinikuna või heaks kiitma? ja kui te seda tegite, siis mida täpselt te tegite? Eh, väga lihtne vastus, ma ei olnud kuidagi sellesse segatud. Right um.... I now go to the GUI. nii, nüüd jõuame kuue juurde, Nikolas või Jörgen? Nikolas, palun. Eh, aitäh, härra Almunia, me rääkisime riigiabist ja te mainisite riike, millel on eh, raskusi, see on eufemism ma näen äh, väga dramaatilisi muutusi praegu, näiteks äh, laeva ehitus äh, valdkonda saama hakkas Kreekas, nad said vanasti riigi abi, aga nüüd, kuna komisjon ei luba laeva, laevu seal enam ehitada muudel kui sõjalisel otstarbel, ja sellega on nende tegevus üldse ummikusse jõudnud, vabrik töötab üks äh, päev nädalas, kuu, kuus kuud pole palka äh, saadud, nad äh, vihaselt ründasid kaitseministeeriumit, protesteeritakse, avaldatakse meelt tänavatel, ma olen teid selle kohta juba ka küsinud, te avaldasite kahetsust, et äh, see nii on läinud, äh, kuid äh, mida te ette võtate, ei saa ju lihtsalt asju nii jätta. samal ajal on tööpuudus väga suur, viha ja äng on süvenemas. Te olete volinikud, samas olete te ka ju Hispaania poliitik. mida te ütleksite selle kohutava tööpuuduse kohta, mis on olemas ka Hispaanias ja sellega kaasneva viha kohta? Kreeka ei ole tõepoolest tagastanud äh, riigi abi ja tavatingimustes on teil õigus. kuid praegu on meil siin äh, kehtimas džunglireeglid. kas te tõepoolest ootate, et Kreeka äh, tagastab selle abi, kas on mingisugust võimalust üldse selle raha tagasisaamiseks, ma tean, et teil on lähipäevadel kohtumine Kreeka arenguministriga. kas on võimalik sellest keelust loobuda, et selles sektoris uuesti töökohad tekiksid? ma lihtsalt tahtsin teada, mida teie sellest kõigest üldiselt arvate? Yes, I have been uh, dealing with this case at uh, several moments. It... ma olen selle teemaga tegelenud mõnda aega. otsus võeti vastu selleks, et võimaldada nendel, äh, see laevatööstuse äh, tegutseda siis ainult äh, sõjalisel otstarbel laevade ehitamisega, mitte tsiviilvaldkonnas ja see puudutab äh, ka mitmeid teisi ähm, tööstussektoreid, näiteks ka Hispaanias. ma tean, et olukord teie koduriigis on äh, äärmiselt raske, kuid ma ei saa neid raskusi lahendada sellega, et ütlen avalikult, et äh, ma ei hakka tegelema riigi abiotsuste rakendamisega. see ei ole viis, kuidas saaks Kreeka või teiste riikide probleeme lahendada. veel on kolm kõnelejat sõna soovinud. Astrid, Elisa ja Ramon. Astrid, palun. aitäh, proua esinaine, aitäh, härra volinik, aga mina tahtsin tekstija kohta küsida, kuna te sellest rääkisite ja hea uudis on see, et Dexia restruktureerimise protsess hakkab nüüd lõpule jõudma siis selle Luksemburgi filiaali eraldamisega ja praegu kuulub see suurepärane Luksemburgi panganduse lipulaev üheksakümne protsendi ulatuses Katari emiiridele, ainult kümme protsenti on veel Luksemburgi võimude käsutuses. kas te ei leidnud, et see hind oli siiski liiga madal? ja endiselt on mul siin probleeme. nüüd äh, see Belgia ja Prantsusmaa osad eksijast, äh, need, äh, need osad vajavad rekapitaliseerimist ja praegu on see vajadus üks koma kaks miljardit eurot juba esimeses semestris, kahekümne seitsmendal septembril Te äh, nõustusite kolmekümne esimese jaanuari pikendama, järgmise aasta kolmekümne esimese jaanuari pikendama äh, tagatist äh, viis miljardit eurot Prantsusmaalt, Luksemburgilt ja Belgialt. nüüd, kuna on lõpetanud tegevuse Luksemburgi filiaal, no tundub, et see Belgia osa endiselt äh, osaleb selle viiekümne viie miljardi eurose tagatise kasutamise. kui nüüd just ei ole võimalik äh, äh, neid probleeme lahendada, aga kui nüüd kui äh, härra Juncker peab riigieelarvest hakkama seda kinni maksma, siis äh, on riik ka pankrotis. et tegemist oli tegelikult ju täiesti äh, vastutustundetu käitumisega ja veel üks probleem, mida juba ka tõstatati, see, kuidas Eurostat käsitleb Belgia ja Prantsusmaa osa, kui osaletakse rekapitaliseerimises kui Eurostat leiab seda sekkumist kui äh, riigi kulu Prantsusmaa ning Belgia poolt või siis ka Luksemburgi poolt, siis äh, on raske äh, kärpeplaanidest kinni pidada ja eelarvenormidest kuidas teie seda probleemi praegu näete, sest meie leidsime, et äh, selle Luksemburgi filiaali tegevuse lõpetamisega meie probleemid justkui lahendaksid, aga kahekümne seitsmendal äh, septembril enne selle müügi äh, lõpuleviimist siis teksime siis Luksemburgi filiaali te siiski piks-, pikendasite selle ajutise tagatise kestvust, viiekümne viie miljardise tagatise kestust? ma ei ole Dexia tegevjuht. Dexias võetakse vastu äh, enda otsuseid vastavalt aktsionäride äh, huvidele ning äh, ka tagatist andnud riikide huvidele nii et mina ei saa siin vastutada. nüüd, mis on teinud komisjon? kasutades äh, meie riigiabi vahendeid, kõigepealt PL-i äh, äh, Katari siis see kaheksakümmend viis protsenti ei olnud just see õige protsent, aga vaatasime seda juhtumit, siis seal meil vastu väiteid riigiabi vallas ei olnud ja ka härra ministrile ütlesin, et minu seisukohast siin probleeme ei ole, muus osas ei ole mina vastutav. nüüd, mis puudutab seda tagatist. selle hetkeni, kui võetakse vastu restruktureerimisplaan ühe grupi osa suhtes ja teiselt poolt eh, siis eh, tegevuse lõpetamise otsuse rakendamine on kokkulepe Prantsusmaa, Belgia, Luksemburgi äh, valitsuste vahel anda siis äh, riigipoolne tagatis ja meil on vastutus äh, siis anda luba selliste riigipoolsete tagatiste andmiseks ja arvestades seda, et me ei ole veel lõpliku otsuseni jõudnud selle restruktureerimise osas, mina ei äh, saa öelda, et muidugi mina ei saa, ei anna seda luba selle, ähm, selle riigipoolse tagatise andmiseks luba anda. tegemist on muidugi ajutise tagatisega. Äh, muidugi oleks ka mina soovinud juba palju varem jõuda lõpliku lahenduseni, kuid see ei ole ainult minu kätes. ma pean ootama siin äh, erinevaid reaktsioone, vastuväiteid ja see siis puudutab kogu selle grupi restruktureerimist. nüüd need riigipoolsed ajutised tagatised, mis pikendati äh, ka jaanuarikuuni, äh, see on siis Luksemburgi, Belgia ning äh, Prantsusmaa poolt, isegi kui Luksemburg ei ole enam Texia aktsionär, siiski nad osalevad vist nelja protsendiringis selle tagatise andmisel. Belgia kuuskümmend protsenti ja siis Prantsusmaa ja siis väike osa jääbki Luksemburgile. seda ei surunud kindlasti peale ega ei kiitnud heaks äh, komisjon, vaid need kolm riiki ise otsustasid selle, need kolm valitsust, kes äh, otsustasid äh, selle jaotuse ja nii see praegu on ja ma ei taha muidugi kindlasti saata öö, oma head sõpra Luksemburgi peaministrit pankrotti. ja see on olukord, mis ei saa kindlasti kesta kaua, sest muuhulgas on siin suured kahjud, mida peab rekapitaliseerima ja nende riikide maksumaksjad peavad siis selle kinni maksma. kuid loodan, et järgnevatel kuudel siiski leitakse lahendus sellele küsimusele. ja nüüd äh, see Eurostati küsimus. varem vastutasin ma selle valdkonna eest, kuid nüüd äh, on volinik Šemeta vastutav maksu, tolli ning äh, ka Eurostati valdkonna üle nüüd ma ei tea enam midagi sellest, mida Eurostat teeb. Pleading innocence there um.... Nonii, tunnistati süütuks. nüüd aga Elisa. Eh, aitäh, volinik, selle eest, et eh, meiega kohtuma tulite. esiteks eh, küsiksin me näeme, et kriisi olukorras äh, muutuvad üha tõsisemad, näiteks äh, toiduainete jaevõrgustikus äh, probleemid ja me näeme, et konkurents surub turult välja väiketootjad, väga rasked maksetähtajad, kokkuostuhinnad on madalad kasutatakse, suured ettevõtted kasutavad ära oma domi-, dominantset positsiooni ja kas eh, teie midagi konkurentsivõrgustiku kaudu kavatsete ette võtta? teine küsimus puudutab eh, regionaalabi. Te rääkisite tasakaalust ja see on tõepoolest väga oluline, kuid praegusel hetkel, kui me räägime Euroopa Liidust eh, keskpikas perspektiivis või siis Rompa, er-, Rompi raportist. kas te leiate, et praegu on õige aeg rääkida maksualasest koostööst eriti just, mis puudutab kasumi marginaale. me näeme, et praegu on tegemist pigem äh, maksudumpinguga ja kolmas küsimus ei puuduta otseselt eksijat, vaid seda uut olukorda, uut raamistikku, et me oleme pangaliidu poole, pangandusliidu poole eh, liikumas, eh, kuid rekapitaliseerimine ja ja tegevuse lõpetamine ei ole praegu selgelt reguleeritud eh, me tulevikus saame endale ühtse järelevalveorgani, kuid tegevuse lõpetamine jääb siiski riiklike tegevuse lõpetamise asutuste valda. jällegi kasutatakse maksumaksja raha ja te ütlesite, et liikmesriikide võimalused selles vallas on väga erinevad. nii et millised äh, milline selline stabiliseerimismehhanism võiks olla ja millist mõju see võiks omada investeerimiskliimale? ja kas te kaalute ka äh, pangandusvallase tegevuse lõpetamise äh, asutust luua? vastan hispaania keeles. jaesektor tõepoolest Ehm, seda ma ei saa eitada, et on juhte, kus äh, peaks olema Euroopa Liidu tasandi sekkumine selles tööstuses. kuid siiani me ei ole sellist äh, juhtu leidnud. võib-olla läbi se-, äh, selle rakkerühma, mille asutasime Äh, kasutades erinevate liikmesriikide konkurentsiasutuste kogemust ja teadmisi on võimalik midagi leida, kuid praegu ei ole mingit algatust Euroopa Liidu tasandil olnud, välja arvatud mõned äh, kõrvalised teemad. näiteks äh, toidu ainete pakendamine, sellised äh, kõrvalteemad. kuid äh, üldiselt äh, selle tööstuse praktikate osas ei ole mingeid algatusi olnud, kuid kindlasti kasutame me siseriiklike asutuste kogemust. nüüd fiskaaldumping, see on tõsine teema. Euroopa Kohus näeb seda nii, et diskrimineerimine maksu vallas riigisiseselt võib käia riigiabi reeglite vastu ja me oleme ka sekkunud mitmetel juhtudel, et lõpetada valiv kohtlemine või diskrimineerimine maksusüsteemis konkreetsetes liikmesriikides, kuid äh, erinevused liikmesriikide maksusüsteemide maksumäärade vahel. Nendega me ei saa tegeleda läbi riigiabi instrumentide, sellega peab tegelema seadusandluse kaudu, kuid äh, maksunduse alal on meil ühehäälsuse reegel nõukogus ja see on väga suureks takistuseks. paljudel juhtudel, kui on moonutusi siseturul ei saa me tegutseda, sest seadusandlus ei võimalda meil seda teha. ei võimalda kõrvaldada sellist diskrimineerimist, sest tege-, vaja on õiguslikku akti, mille peab vastu võtma ühehäälselt. kas äh, teha seda nüüd aluslepingu muutmisega, mina ei ole väga selle poolt, kuid antud juhul oleks and-, ainsaks võimaluseks reformida aluslepingut. ja nüüd äh, see tasakaalu puudumise oht, et kui me räägime ühest järelevalveasutusest ja ühest hoiuste tagatise süsteemist ja tegevuse lõpetamise süsteemist, kui äh, minnakse edasi erikiirustel nende teemadega, siis on tagajärjed väga halvad, tekib moonutusi, mis toovad endaga kaasa uusi probleeme. nii et äh, pangandusliidu ise, idee iseenesest on hea ja kui me räägime tegevuse lõpetamise ameti, siis minul ei ole siin selget seisukohta kuid komisjon praegu tegutseb de facto tegevuse lõpetamise asutusena, püüdes nii palju kui võimalik ära kasutada riigiabi süsteemi reegleid, kuid siin on äh, ka piirid, näiteks Texia puhul, kui meie oleksime tegevuse lõpetamise asutus, siis meie oleksime saanud äh, nõuda restruktureerimist, äh, kuid antud juhul me ei saanud seda teha ja lõpetuseks, Ramon. Äh, suur tänu, äh, Sharon. Äh, tere pärastlõunat ähm, teile, härra volinik. tere tulemast Euroopa Parlamenti, mul on mõned lühikesed küsimused El Paisi ajalehes viiendal oktoobril kirjutati, et Santander pank ja LIB, BIL on äh, kõik nii-öelda rämpspangad äh, Hispaanias äh, ja on selle uue panga peamised osanikud, mis te sellest arvate? neli kuud on kestnud nüüd see pankade päästmisoperatsioon. ja räägitud on sellest, et väljapäästetud pankade tööstusvarad müüakse maha ja et äh, see müük tuli läbi viia enne avaliku sektori toetust. mida te arvate Pankiast äh, selles kontekstis ja kui ma nüüd Pankiast räägin juba ja arvestades seda, mida küsis härra Epping, tekib selline tunne, et mõned väiksemad säästupangad äh, ehk need te, on müüdud maha suurtele Hispaania pankadele ja pankija äh, loomine paljude erinevate säästupankade najal äh, tegelikult viib selleni, et luuakse pank, loodi pank, äh, mis lihtsalt oli liiga suur selleks, et teda põhja lasta. kas see lüke tehti sellepärast, et see äh, erastada? käisin eile jalgpallimatšil Barcelona ja Real Madridi vahel ja seal jalgpallimatši ajal äh, Äh, tuli mulle meelde, et äh, Kaka ja äh, Ronaldo ostis Real Madrid üheksakümne ja kuuekümne miljoni eest, laenates selleks raha praegu pankiasse kuuluvast väiksest säästupangast kas äh, lõppkokkuvõttes äh, selle eest äh, maksab ikkagi see jalgpalliklubi või maksab maksumaksja praegu kinni selle ebaausa konkurentsi jalgpallimatšile? alustan sellest viimasest, ütleb härra volinik, mina jalgpalli suure sõbrana pean seda väga huvitavaks asjaks mind huvitaks, kuidas Bayern München Fernando Munese eest maksis, kes on minu kodumeeskonnast pärit aga äh, nagu ma ütlesin varem, ma ei ole mitte elamuministri kandidaat Hollandis ja ei ole ka Hispaania keskpanga kandidaat äh, ega ka äh, Hispaanias äh, Barcelonas omavalitsuse kandi-, liikme kandidaat ei, tegelikult need küsimused peaksite te suunama endistele eh, Hispaania Keskpanga nõukogu liikmetele. kas mina arvan, et eh, on hea või halb see, et eh, mõnedes nendes rämpspankades on osanikud, need sellesama suure panga omanikud, kas see on hea või halb, see ei ole minu asi, see on nende asi otsustada. ja vastastikuse mõistmise memorandum tegelikult mitte midagi selle kohta ei ütle nüüd ähm, tööstus, äh, väärtpaberite mahamüümine, äh, see oli täiesti äh, vastastikuse mõistmise memorandumi osa, see nüüd on minu asi meie praegu räägime restruktureerimisplaanidest finantsinstitutsioonidele Hispaanias, kellel on vaja kapitali. aga kapitali turgudelt kätte ei saa ja sellepärast on neil vaja äh, avaliku sektori kapitalisüsti vastavalt äh, selles memorandumis äh, toodud skeemile ehk teisisõnu antakse laen pankade tegevuse lõpetamise fondi ja siis äh, hakatakse restruktureerima sellega panku, kes muidu kapitali ei saa. Need restruktureerimisplaanid olid äh, vajalikuks eeltingimuseks avaliku sektori vahendite kasutamisele pankade väljapäästmiseks. ja need restruktureerimiskavad, mida praegu ümber räägitakse ja mille alles need arutelud praegu alles käivad Äh, Kataloonia säästupank, äh, Galiitsia uus säästupank, Valencia pank äh, ja veel üks pank on neli institutsiooni, mida ähm, äh, riigistatakse. kui nende institutsioonide bilansis on äh, tööstusvarasid, siis tuleb mõelda, mida nendega teha ja, ja võib olla tõesti nii, et need müüakse maha restruktureerimise osana kui me vaatame varast, varasemaid restruktureerimiskavasid, siis need jah, avalikustatakse kindlasti hiljem, aga praegu läbirääkimised käivad. pankija loomine, vastan teile täpselt samamoodi, nagu ütlesin härra Eppingile, see ei ole minu asi, mul ei ole selle mitte mingisugust pistmist, selle otsuse langetas Hispaania äh, ja ma vastasin äh, härra Eppingile lakooniliselt, äh, ei, mul ei olnud sellega mingit pistmist, aga nüüd rääkides oma emakeeles, ütleb kõneleja äh,. osad aktsiad äh, konverteeritakse nüüd kapitaliks. aga äh, Hispaania äh, valitsus oli see, kes osad nende aktsiate ümber suunamised heaks kiitis meie võtsime välja, võtsime vastu selle üle, üldise plaani, äh, riskitase oli alla kahe protsendi. Äh, seni ei ole esitatud mitte ühtegi individuaalset äh, kava pankija jaoks. arutelud on veel ees, nad öö, ilmselt järgmistel nädalatel ja siis nende arutelude tulemuse esitavad nad meile heakskiitmiseks ja nüüd jalka mul õnneks, äh, mul kahjuks ei õnnestunud seda matši äh, väljakul jälgida ja eile minu meeskond niikuinii ei mänginud, nii et noh, mis seal, mis ma ikka ütlen. suur tänu! ja suur tänu nende vastuste eest nendele küsimustele, kas te tahate midagi veel lisada, meil mõned minutid on aega üle, kui ei, siis jääb üle nentida, et äh, istung on tänaseks lõppenud. tuletan kõikidele meelde veel, et homme kohtume PHS hoones kolm C viiskümmend hommikul kell üheksa. aga kell viisteist null null pärastlõunal tuleme tagasi siia saali, sellepärast et üks teine komisjon tahtis meie saali saada oma suureks kohtumiseks. kuigi meil ka on äh, suur kohtumine rahadialoogi, rahapoliitika dialoog. aitäh!